Well, we have a long day ahead. meie ees on pikk päev, kallid sõbrad. seetõttu peaksime alustama esimese punktiga päevakorras, milleks on hääletus, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks eh, ja selle määruse muutmine. mulle anti teada, et eile toimus väga põhjalik diskussioon asjaomaste inimeste vahel ja on suhteliselt suur kokkulepe, äh, suur, paljud inimesed on nõus muudatusettepanekutega ja seetõttu pean täna teile häälele, hääletusele panema plokina äh, muudat-, järgmised muudatusettepanekud, milles on kokku lepitud üks, kakskümmend kaheksa, kolm, neli, kolmkümmend suulise muudatusettepanekuga kuus, seitse, kolmteist, kolmkümmend kaks, viisteist, kuusteist, kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli. ütlen teile lõpus, mis on alles jäänud, mis välja jääb. seitseteist, kolmkümmend viis, üheksateist, kakskümmend, kolmkümmend kuus suulise muudatusettepanekuga, kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaks, kakskümmend kolm, kolmkümmend kaheksa suulise muudatusettepanekuga pluss suuline muudatusettepanek number üks ehk hääletame plokina kõik need artiklid. teiseks peame eraldi hääletama muudatused kümme, üksteist, kümme ja üksteist. ja siis teeme lõpphääletuse. kas see on see kokkulepe, nagu me, eh, nii nagu meile teada anti? lubage mulle öelda, tulemus oleks olnud sama ilma nende hääletusteta, aga vaadake, äh, vaadake kas või ilma väljas. aga hea küll, plokina hääletus, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletuid? niisiis, kokku lepitud. We'll check the vote again kontrollime hääletust veel kord, et teada saada, kas see on tõsi või ei. nüüd osade kaupa hääletamine number kümne kohta, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, äh, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, ma arvan, jaa, okei okay,, kontrollime. nii, siis kontrollime teise osa ja muudatus number kümme. hääletus on avatud. ja me ootame, ootame. kas kõik on hääletanud? Try to go to the other, to the püüdke lihtsalt teise masina juurde minna. kas kõik on hääletanud? väga hea. Äh, sulgeme hääletuse vastu võetud, kaheksateist viieteistkümne vastu. nüüd art-, äh, artikkel üheteistkümne kohta hääletus, kes on poolt, kes on vastu, peame vist kontrollima ka seda, hääletus on avatud. hääletus on suletud ja sama tulemus härra esimees. kaart on kadunud. kas te olete poolt või vastu? poolt. niisiis, üheksateist neljateistkümne vastu. ja meil on kaks vastu, üks pool ja kaks vastu, üheksateist kuueteistkümne vastu ja tulemus see ei muuda. ja nüüd läheme lõpphääletuse juurde. ja hääletus on avatud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja suure häälte enamusega vastu võetud. härra president, ka mina olen poolt. väga hea, kolmkümmend üks. härra Milanmon, hea küll. suur aitäh ja õnnitlused raportöörile ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja selleks on Afganistan. ei? jahah, raportöör ei ole veel siin. kontrollime järgi, üritame tuvastada tema asukoha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 Of... kuna meil ei ole piisavalt sõdureid, siis on hetkeks sõjategevus peatatud, nii et, et me ootame võitlejaid. tähendab raportööri All right now. Il <clears throat> relatore. niisiis, raportöör on meie hulka jõudnud. niisiis, me oleme valmis teie raporti tutvustuseks, palun härra esimees, ma tahaksin kõigepealt sissejuhatuseks öelda, et see on esimene arutelu, mis meil toimub sellel teemal enne enne suvevaheaega. ja me peame välja töötama siis Euroopa Liidu kõikehõlmava strateegia Afganistani jaoks. esimene teema mis äh, mulle uurimise käigus silma jäi, oli tohutu suur lõhe, mis äh, on tänases Afganistanis äh, sotsiaalmajandusliku olukorra vahel ja, ja nende vahendite vahel, mis sellele riigile viimase üheksa aasta jooksul on eri, eraldatud niisiis, minu esimene mõte oli külastada Afganistani ja näha, milline on olnud rahvusvahelise abi mõju sellele riigile. see abi on tulnud siis alates aastast kaks tuhat üks. veel üks oluline küsimus oli äh, rahuprotsess. peaaegu iga päev me kuuleme midagi selle kohta. üks äh, väga oluline asi, mis on seotud rahuprotsessiga ja Euroopa sõjalise kohalolekuga selles riigis on Afganistani politsei väljaõpe ja üks kõige olulisemaid probleeme Euroopa aspektist on oopiumikasvatus ning äh, siis selle, selle transportimine Afganistanist mujale maailma kui on äh, veel üks põhjus äh, äh, lisaks võitlusele rahvusvahelise terrorismiga, siis see ongi just see, et heroiin Afganistanist mürgitab üks koma viis miljonit eurooplast aastas. nii et, et meie jaoks on äärmiselt oluline sellele probleemile lõpp teha. nüüd kui kõnelda rahvusvahelisest abist, siis ma üritasin mõõta äh, seda, milline on siis Afganistani tänane olukord võrreldes sellega, mis see oli üheksa aastat tagasi. kõigis maailma vaestes riikides on selle aja jooksul toimunud märkimisväärne majanduskasv. ma olen paljudes sellistes riikides reis, reisinud ja mulle on tõesti avanud, avaldanud mulje, et see, kuidas inimeste sotsiaalmajanduslik olukord on nähtavalt paranenud, näiteks paljudes Aafrika osades, paljudes Aasia piirkondades ning mis mind rabas Afganistanis, oli see, et seal ei ole midagi taolist toimunud. on äh, teatud äh, para-, paremuse poole liikumisi infrastruktuuris, haridussüsteemis, aga mind tõesti rabas see, et kõige olulisemad indikaatorid nagu väikelaste suremus, emade suremus, keskmine eluiga ja vaesuse määr viimase üheksa aasta jooksul on on kõik need näitajad märkimisväärselt halvenenud. keskmine eluisa, eluiga on langenud nelja aasta võrra, emade suremus Afganistanis äh, on nii suur, et et kakskümmend viis tuhat naist surevad iga aasta sellepärast, et neil puudub äh, juurdepääs äh, sünnitusabile ning samas eh, sõja tõttu surevad eh, aastas kuskil ainult eh, kaks tuhat inimest. ja siis vaesuspiir, vaeste arv Afganistanis on kahekordistunud. Afgast-, Afganistani valitsus on arvutanud, et vähem kui kuussada miljonit eurot aastas oleks vaja selleks, et seda vaesust likvideerida ning äh, rahvusvahelise abi olulisus on äh, tõesti nende andmete taustal väga, väga tähtis. Äh, ameeriklased on viimasel aastal kulutanud umbes viis miljardit dollarit aastas Afganistanis, andes seda siis tsiviilabiks Euroopa ametlik näitaja on siis üks miljard eurot ja eh, Euroopa all ma pean siis silmas nii Euroopa Liitu kui kõiki liikmesriike koos, siis samuti on abi osutanud ka Jaapan. nii et, et eh, tohutud rahavood on läinud Afganistani. Eh, umbes seitsekümmend, kaheksakümmend protsenti SKT-st on tegelikult abi ja samas äh, selle abi mõju on olnud väga väike ja see ongi minu arvates esimene punkt, millega Euroopa Liidu uus Afganistani strateegia peab äh, äh, tegelema, miks sellel abil ei ole mõju, miks umbes kaheksakümmend protsenti rahvusvahelisest abist, mis paberil vähemalt läheb Afganistani, tegelikult Afganistani rahvani ei jõua miks on nii suur korruptsioon Afganistani valitsuses ning Afganistani ühiskonnas ning äh, tohutu suur raiskamine äh, selle abi osutamise struktuuris kui ma alustasin selle raporti koostamist, siis see teema võib-olla ei olnud nii pakiline, aga viimastel kuudel on see teema mu muutunud väga tõsiseks. möödunud nädalal Ameerika Kongress külmutas äh, viie miljard, miljardi dollarise abi äh, Afganistanile enne, kui nad ei saa paremat ülevaadet sellest, kuidas seda raha hakatakse kasutama ja nad on loonud ka sellise peainspektsiooni Afganistani ülesehituseks ja see institutsioon siis dokumenteerib aset leidnud raiskamisi. kongress peab nüüd selle teemaga tegelema ja Afganistani valitsus es-, on esitanud põhjendatud taotluse äh, suurendada seda toetust, äh, mis siis läheb Afganistani valitsusele ja mitte otse siis rahvusvahelistelt organisatsioonidelt inimestele. mina oma raportis olen teinud äh, mõned ettepanekud Äh, kõigepealt me peame aru saama, äh, kuhu see Euroopa Liidu abi üleüldse läheb või kuidas seda antakse, sest kui ma seda raportit koostasin, siis mul oli kõige raskem aru saada just nimelt, kuidas Euroopa maksumaksjate raha Afganistanis kulutatakse. valitseb tohutu segadus, liikmesriikidel ei ole äh, mitte mingeid põhjalikke andmeid selle kohta, millele me selles riigis raha kulutame Euroopa Liidu struktuurid on võib-olla pisut paremini varustatud, vähemalt minule nad need andmed esitasid, aga selline üldis, üldistest pildist on väga raske ettekujutust saada. Üldse ei ole hinnatud seda, milline on Euroopa Liidu abi mõju Afganistanile ja seega me ei saa kohe kuidagi teada, kuidas me saaksime oma abi osutamist parandada. kui me soovime Äh, pikemas perspektiivis äh, lahendada võib-olla mitte kõiki Afganistani probleeme, selleks kuluks vähemalt sajand, aga vähemalt saavutada selles riigis talutava olukorra või teatud normalise-, normaliseerimise. Äh, kuigi Afganistan jääb sarnaseks paljude teiste vaeste riikidega maailmas, siis siit me peaksimegi alustama, me Äh, peaksime teadma, milline on meie kõige võimsam vahend Afganistani muutmiseks tulevikus ja selleks vahendiks on ju see abi, mida me Afganistanile osutame. nii et, et äh, ma loodan, et te aitate mul raportit ka paremaks muuta. nüüd äh, rahuprotsessi osas on minu ettepanek toetada täielikult seda rahuprotsessi, sellepärast et see on Afganistani sõjale ainus alternatiiv. sõda Afganistanis Äh, käib ja meil ei ole mingeid väljavaateid seda sõda võita, mitte keegi ei võida seda konflikti. Taliban ei võida mitte kunagi, sellepärast et rahvusvahelised relvajõud võivad Afganistani jääda väga pikaks ajaks. rahvusvahelised jõud ei võida ka seda sõna, sõda mitte kunagi, sellepärast ei ole võimalik pidada sellist äh, asümmeetrilist sõda selles riigis ning äh, see on eelkõige just sõjaväelaste seisukoht. ma kõnelesin äh, tippsõjaväelastega, need kindral McChrystali staabist ning nad on vägagi teadlikud asjaolust, et nad peavad rahuprotsessi toetama. Nad peavad saavutama rahva nõusoleku. rahuprotsess tähendab seda, et et meil on äh, uus rahvusliku ühtsuse valitsus, mis äh, võiks siis äh, viia läbirääkimiseni Karzai valitsuse ja Talibani vahel. Euroopa vaatevinklist ma tahaksin rõhutada seda, et on kolm põhitingimust, mida meie peaksime toe-, selle protsessi juures toetama. kõigepealt Al-Qaeda minema kihutamine riigist, teiseks täielik inimõiguste austamine ja Afganistani põhiseadusest kinnipidamine ning kolmas punkt on oopiumimoonide kasvatamise lõpetamine. Äh, sellepärast, et just selle, selle läbi ohustab Afganistan Euroopa julgeolekut kõige rohkem. nii et, et ma arvan, et me peaksime täielikult toetama seda äh, rahuprotsessi ja äh, seda siis tingimus, et need tingimused, mida ma mainisin, on täidetud. meie seisukohad, äh, meie seisukoht võiks olla justkui sekkumine riigi siseasjadesse ja ma arvan, et me ei tohiks äh, korrata neid vigu, mis me oleme minevikus teinud, et me hakkame riigile dikteerima iga pisikest sammu isegi kohaliku poliitika tasandil politsei äh, väljaõppe koha pealt leidsin ma olukorra olevat väga halva. Äh, väga palju on raiskamist, sellepärast et äh, tohutu suured summad, mis on eraldatud politsei koolituseks, on lihtsalt ära raisatud, kuni veel aasta tagasi Ameerika valitsuses ei teadnud mitte keegi, kuidas kuus miljardit dollarit, mis on eri, eraldatud Afganistani politsei koolituseks, kuhu see raha jäi Äh, kongressis on uurimised käivitatud, aga peamine asi on see, et meil on siin kaks lähenemisviisi. ameeriklaste lähenemine on selline, et politseikoolitus äh, toimub siis äh, lep-, lepingute alusel, on sõlmitud lepingud eraettevõtjatega, mõnedel nendest erafirmadest on väga halb maine, nagu sellised ettevõtted nagu Blackwater Äh, tohutu suured julgeolekufirmad, turvafirmad, millel on väga halb maine, maine Iraagis ja ka Afganistanis. ning äh, enamik probleeme tulebki sellest, et äh, nad ei koolita Afganistani politseid hästi ja siis meil on veel Euroopa lähenemine, nimelt et saata sinna siis politseimissioone, EUPOL-i missioone, kus siis väik-, need on tegelikult sellised väikesed äh, riiklikud missioonid äh, ja me siis teel, tre, koolitatakse Afganistani politseine, politseinikke. minu ettepanek äh, ja, ja siis on olemas veel ka NATO koolitusmissioon, mis minu arvates on nagu parim, parim, millega, mille, millest peaks mõõtu võtma. ja, ja täna äh, on siis äh, politseikoolitus veel väga ebapiisav, üheksakümmend protsenti Afganistani poliiti-, politseinikest ei oska lugeda ega kirjutada. Äh, kirjaoskuse tase riigis ähm, on väga väike, seitsekümmend protsenti inimestest on kirjaoskamatud, nii et, et kakskümmend protsenti politseinikest on narkomaanid ning kolmkümmend protsenti nendest lihtsalt kaob minema pärast aastast koolitust. nii et, et meil on vaja olukorda äh, muuta, meil on vaja äh, keskenduda rohkem NATO koolitusmissioonile ja e-, EUPOL-i missioonid peaks võib-olla sellega liituma ja, ja mitte, meil peaks olema just nimelt kõikehõlmav koolitusprogramm mis siis kahe-kolme-nelja aasta jooksul võimaldaks siis äh, välismaistel vägedel Afganistanist lahkuda ja jät-, tagada Afganistanile vähemalt äh, minimaalne julgeolekustandard. ja nüüd, mis puudutab oopiumimoonide kasvatust, äh, mis on meie jaoks väga, eurooplaste jaoks väga tõsine probleem, siis minu arvates me peaksime Venemaaga arendama kokkulepet Äh, äh, muideks äh, Venemaa on siis te suuruselt teine turg Afganistanist tulevale heroiinile, esimene on Euroopa Äh, Venemaal on umbes kaks miljonit narkomaani, seega siis kaks korda rohkem kui Euroopa Liidus, kuigi Venemaa elanikkond on poole võrra väiksem kui Euroopa Liidu elanikkond. venelased on väga mures kogu selle protsessi pärast, nad mõista, mõistavad väga hästi, et nende narkomaanide arvu kasvu põhjuseks on Afganistan. viimase kümne aasta jooksul on see kümme korda kasvanud narkomaanide hulk Venemaal ning eh, eh, kuna Euroopa ja eh, Venemaa on äh, peamised ohvrid. USA turg äh, saab oma narkootikumid mujalt maailmast ja äh, seetõttu on väga oluline, et meil oleks koos venelastega plaan, kuidas teha lõpp oopiumimuunide kasvatusele. ma, mul on mõningaid kogemusi selles vallas, ma olen ÜRO-s selle teemaga tegelenud ning ma olen veendunud, et seda on võimalik teha, mujal maailmas on seda tehtud Äh, probleem on äh, väärinfo, inimesed ei tea, et oopiumimmuunide kasvatus kakskümmend aastat tagasi äh, oli endale haaranud peaaegu kogu Aasia mantri ja on igal pool mujal nüüd kadunud, välja arvatud Afganistanis, sellele on tehtud lõpp Pakistanis, Türgis, varem oli ju Pakistan just peamine oopiumimuuni kasvataja, sellele on te lõpp tehtud ka Laoses, Vietnamis, Taimaal, nii et, et praegu on probleemiks Afganistan. see on maailma suurim varustaja oopiumimoonidega. ja kui me investeerime vähemalt miljoni igal aastal Afganistani, siis on võimalik sellele tootmisele lõpp teha ja ma võin teile üksikasju äh, hiljem pikemalt selgitada, sest ma saan aru, et kolleegid kavatsevad sellel teemal küsimusi esitada. ma olen täiesti veendunud, et et kui meil on selline strateegia, mis keskendub just nimelt sellele, siis me suudame sellest kriisist siiski Afganistanis kuidagi välja tulla. suur aitäh! Like aitäh, aga kui te mainisite riike nagu Taimaa, teised riigid, mis on edu kadunud, nagu te teate, seal oli valitsus, seal olid võimud, olid institutsioonid, mida tuli toetada, mida tuli tugevdada võidelda sellega, aga Afga-, Afganistanis me peame ka need veel üles ehitama, nii et äh, nagu te teate, mis iganes me teeme minu arvates, selleks, et suurendada toetust, teha see tõhusamaks ja nii edasi ja nii edasi. see probleem jääb tõenäoliselt meiega. proua Nicole Kiil-Nielsen palus sõna võtta, sest siis ta peab midagi muud veel tegema ja ma palun, et te aktsepteerite seda ja, ja palun. jah, ja aitäh, et sõna andsite, sellepärast et ma pean minema hääletama ühte teise komisjoni. aga ma tahaksin siiski ütelda raportöörile, et tema ülevaade olukorrast Afganistanis ning rahvusvahelisest kohalolekust seal on igati äh, aus äh, ja kõikehõlmav. nüüd, mis puudutab meie kohalolekut äh, Afganistanis, äh, rahalisi investeeringuid ja selle strateegia tagajärjed, samuti rääkis ta president Bushi omaaegse poliitika mõjust. ma arvan, et rahvusvaheline üldsus, kõik kodanikud soovivad seda, et sõdurid pöörduksid koju tagasi Ameerika Ühendriikidesse Euroopa Liitu. mida nüüd teha, et sellest lõksust välja rabeleda võimalikult kiirelt? samas me ei tohi jätta afganistanlasi halba olukorda, sarnasesse olukorda kui kümme aastat tagasi. see oluline rahaline investeering, mida te mainisite, samuti tohutud inim- ohvrid nii afganistanlaste kui ka sõdurite osas. kõik see ei tohi tühja minna. nüüd me peame vaatama, kuidas Afganistanist lahkuda nii, et me ei jätaks võimu Talibanide kätte. üheks suureks veaks, mis ameeriklaste poolt tehti, oli liigselt usaldada härra Karsaid, kes kahjuks ja osad omal ajal juba rääkisid sellest, ei ole tegelikult väga usaldusväärne. praegune Afganistani valitsuse nõrkus tuleneb korruptsioonist, härra Karsaid peetakse petturiks Afganistanis, kellekski, kes ei ole üldse kinni pidanud äh, antud lubadustest ja samuti ütlevad inimesed koha peal, et neil on vaja, et rahvusvaheline üldsus oleks kohal, tegemist oleks tagatisega selleks, et Karzai ei teeks äh, mida iganes ja ei annaks liigselt järgi Talibanidele. nii et äh, nüüd me peame vaatama, mida teha selleks, et Karzai ei teekski liigselt äh, järeleandmisi Talibanidele. me teame, et ka Pakistanil on oluline roll ja me peame tagama, et Pakistan ka ei oleks ainus, kelle arvamus jääb peale Eh, lisaks sellele on jällegi tõstatunud eh, vähemuste küsimus, Pashtuni eh, küsimuses on leidnud käsitlemist, aga teised vähemused, tadžikid ja teised, nemad on jäetud kõrvale. nii et ka vähemuste küsimus on väga kriitiline. olukord on seega keerukas. ma juba varem olen rääkinud sellest, et Euroopa Liidu jaoks on oluline toetada neid isikuid, kes on olulised Afganistani jaoks ja siin ma ei pea silmas muidugi mõista mitte Karzaid. me peame proua Sorobid äh, toetama. ma räägin temast seetõttu, et ma tunnen teda, ma tean, et tegemist on tõesti äh, väljapaistva isiksusega, ta on oma piirkonnas, mida ta juhib, eh, väga palju teinud, ta on Asaraas. ja pean ütlema, et praegu me ei toeta piisavalt, piisavalt neid eh, provintse, kus asjad võiksid edasi areneda. tegeleme pigem Talibanide vastu võitlemisega piirkondades, kus on suured probleemid, nii et ma arvan, et eh, selliseid provintsi juhte nagu proua Sorobi tuleb toetada, see annaks rohkem lootust Afganistani elanikele ja võib-olla annaks see neile mõista ka, et on võimalik elada muust kui oopiumist. ma ei tahaks äh, pikemalt peatuda erinevatele strateegiatele. debatt on käimas, mina ennast ei pea sõjalise strateegia äh, spetsialistiks, ma pigem toetan tsiviillahendusi. aga ma tahaksin tänada raportööri ka selle eest, et ta on lisanud raportisse as-, neid aspekte, mis mina soovisin sisse viia naiste olukorra kohta, siis ma leian, et ei ole vastuvõetav, et me lahkume Afganistanist ning jätame naised äh, seal Talibanide kätesse tegemist on olulise küsimusega ja Euroopa Liit peab olema väga tähelepanelik naiste küsimusega koha pealt eh, edusamme eriti tehtud ei ole, ma arvan, et me peame tõesti väga lähedalt jälgima seda ka, mis eh, toimub ka mõne päev, mõne päeva pärast aset leidval Kabuli konverentsil. Eh, siin räägitakse sellest, et Euroopa Liit peaks kuuesaja miljoni eurose abi peatama ajutiselt selleks, et Karzai valitsusele survet avaldada. seda selleks, et võideldaks korruptsiooni vastu nüüd ma tahaksin veelgi äh, rõhutada seda, et äh, siin äh, peab nii naiste kui inimõiguste osas lubadusi täitma, me ei saa ohvriks tuua naisi rahuprotsessile, kui me tahame sõlmida rahu mudžadiinide või talibanidega või endiste sõjapealikega. raport aga minu meelest on aus, rahuldav ja tõesti väga hea, et te ei ole siin kõhelnud ka meie läbikukkumistest rääkima kohta. Uh, aitäh teilt teie märkuste eest ja härra Preda, kes asendab uh, härra Kassuliidest variraportööri uh, EPP-st, palun. mulțumesc mult, domnule președinte, într-adevăr um, voi interveni la rugămintea. aitäh, aitäh, lugupeetud esimees Äh, ma jah asendasin proua Katsuliidest, kes on äh, välismissiooni äh, juht ja ma tahaksin tänada raportööri vägagi põhjaliku ülevaate eest. mul on ka paar märkust nüüd raporti enda kohta. osad muudatuse, osasid kindlasti me teeme muudatusi, aega on päris palju kuni septembrikuuni. ja minu esimene märkus on järgmine, pealkirja kohta. ma arvan, et oleks hea, kui me jääksime algse pealkirja juurde, ehk siis Euroopa Liidu uus Afganistani strateegia. ja jätaksime välja siit viite vabandust, jätaksime välja siit viite Euroopa Liidule ja ütleksime, ma arvan, et siin peaks olema sees Euroopa Liidus Afganistani strateegia, mitte aga lihtsalt uus Afganistani strateegia, et oluline on, et Euroopa Liit peaks see olema ka pealkirjas EL e siis samuti pealkirja sisse. teiseks ma nägin, et nõukogu tegevuskava Afganistani osas samuti mainitakse, mainiti algses versioonis. aga sellele ei pöörata piisavalt tähelepanu kogu ülejäänud raportis. ma arvan, et see peaks olema sees ka kogu tekstis, seda seetõttu, et tegemist on esmatähtsa dokumendiga samuti tsiteeritakse Carl Pihti, tema detsembris kaks tuhat üheksa külastas meie komisjoni ja tema tsitaat on samuti väga tähtis, samuti viide Afganistani tegevuskavale, see on väga kasulik ja tuleb kasuks kogu dokumendi ülesehitusele. kolmandaks minu poolt, ma näen, et olukord olukorda Afganistanis eh, tuleb käsitleda ajaloolisest vaatevinklist. Eh, mul on jäänud mulje, et raport on võib-olla liiga helde käeline ja sõbralik olnud Talibanidega. siin räägitakse sellest, et Talibanid ei ole küll oopiumi kasvatust suutnud välja juurida lõikes viiskümmend üheksa, ma arvan, et tuleks samuti ümber sõnastada tekst. ma ei usu, et me peaksime terve viiekümne üheksanda lõike pühendama Bushi valitsuse ja oopiumi teemade peale, sellepärast et Bushi administratsioon on ju läbi, tegemist on juba ajalooga ja ma arvan, et me peaksime siin lõikes pigem teisi küsimusi arutama, praegusi ja tulevasi küsimusi, ma ei usu, et Bushi kohta käiv lõige oleks vajalik, kus kritiseeritakse siis tema valitsust. samuti on mul üks küsimus raportöörile. lõige kaksteist, kolmteist, millised on siin teie allikad? Neis lõigetes viidatakse sellele, et viis päeva sõjategevust piisaks selleks, et vaesus äh, välja juurida. kuus tuhat kooli saaks e-, üles ehitada kui kasutatakse äh, samavõrd palju vahendeid, kui kulub kuuepäevaseks sõjategevuseks. Need, mis arvud need on, kuidas äh, te nendeni jõudsite, ma ei usu, et äh, taoliste operatsioonide läbiviimiseks lihtsalt piisab suurest rahahulgast, kõik see on palju keerukam. et miks te taolistele asjadele viitate? ma ei saa päris hästi aru, mida te siin silmas peate nüüd ma olengi peaaegu lõpetanud oma sõnavõtuga, ma arvan, et me peaksime ikkagi üritama olla tasakaalustatud oma raportis ja me peaksime keskenduma Euroopa Liidu poliitikale Afganistanis. ma arvan, et see peaks olema kogu äh, raporti põhiteljeks. aitäh! So Mr Noiser, please. härra Noiser, palun! jaa, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich äh, denke, dass der Bericht aitäh, härra esimees! mina arvan, et raportööri härra Laki raport on näidanud, et tal on väga palju kogemusi ja oskusi, vaadates seda raportit, ja ta on olnud väga avatud arvestama neid äh, ettepanekuid, mis me oleme teinud, ma tahaks teda väga tänada. see poliitiline suund, mida see raport esindab, on suures piires hea, siin on neli prioriteeti, mis me oleme endale seadnud, rahvusvaheline abi, raha, rahuprotsess, politsei väljaõpe ja võitlus narkootikumide vastu ja narkootiliste taimede kasvatamise vastu. mis puudutab rahvusvahelist abi, minu meelest on oluline meeles pidama, pidada, et rahvusvaheline abi on päris suur, aga tulemused on väga nõrgad. ei ole praktiliselt mingisugust paranemist toimunud valdkondades nagu vaesusega võitlemine, laste surevusega või eh, sünnitajate surevusega võitlemine ja seetõttu veedata äh, tulebki siin viidata sellele, et meie abi ei ole eriti tõhus olnud ja seetõttu ma olen tänulik nende näidete eest paragrahvides kaksteist ja kolmteist, siin öeldakse selgelt ära, kui palju raha on lihtsalt raisatud ja mida oleks võimalik rahaga kasulikult teha. teine punkt, rahuprotsessi toetamine. siin on oluline öelda selgelt välja, et on jõutud põhilise eesmärgini, nimelt Al-Qaeda riigist välja ajada, see oli meie esimene eesmärk. me peame hoolitsema selle eest, et nüüd Afganistani äh, konstitutsioon peaks lugu inimõigustest ja et me suudaksime välja juurida oopiumi kasvatamise tuleviku suhtes meie Euroopa Liidus peame selgelt väljendama, et me ei ole oma eesmärke saavutanud ning peame keskenduma siin teatud numbritele. aastaid juba ei ole me saavutanud neid tulemusi, mida EUPOL on meilt soovinud ja ma arvan ka, et siin peavad äh, liikmesmaad tunnistama, et nad on läbi kukkunud, kui asi puudutab EUPOL-i. arvan ka, et Arengukomisjon on oma arvamuses selgelt öelnud, et me tahame selget vahetegemist sõjalise ja tsiviilabi vahel ja peale sõjaväe väljaviimist vajame endiselt tsiviilabi osutamist Afganistanis. humanitaarabi, tsiviilabi oli olemas enne kahe tuhande esimest aastast aastat ja peale kahe tuhande neljateistkümnendat aastat on ikkagi vaja tsiviilabi. kõik abiorganisatsioonid, kellega ma rääkinud olen, on mulle öelnud, et erinevatel põhjustel, üks põhjus on näiteks julgeolekuolukord Afganistanis, nad tahavad, et selgelt tehakse vahet tsiviil- ja militaarabil. fundamentaalne probleem on korruptsiooniga võitlemine minu arvates tuleb meeles pidada, et kui me tahame, et Afganistan oleks sõltumatu, iseseisev, siis meie abipingutused peavad käima Afganista-, afganistanlaste kaudu, aga meie asi on kehtestada korrektne kontrollimehhanism, et võidelda korruptsiooniga. ehk meil on vaja tõhusaid kontrollimehhanisme selle jaoks, rahuprotsessi kohta siin oleme nõus sellega, et meil tõesti ongi vaja integreerida Talibani sellesse. aga seda on vaja nüanssides teha ja tegelikult Taliban tähendab seitsme, seitset, kaheksat, isegi kümmet erinevat poliitilist liikumist. jah, on mingisugused äh, äh, väga ekstremistlikud äh, inimesed kuni peaaegu kodanikuühiskonna organisatsioonideni, kellel pole tegelikult muud võimalust töötada öö, oma või teha midagi ära oma piirkonnas, nii et te tegelikult on nad lihtsalt Talibani poolt kinni makstud, nii et selles mõttes see on asi, mida ma tahan selgeks teha. mis puudutab politsei missiooni, mul on väga suured kõhklused ja kahtlused ettepaneku suhtes panna politseijõud NATO öö, vastutusala alla. me peame tegema selget vahet NATO missiooni ja Euroopa Liidu seadus eh, ülemuslikkuse missiooni vahel. see, kuidas Afganistani raport, milline on see regionaalne kahju, jah, ma arvan, et Venemaa ja Pakistan on olulised, aga siin on ka teisi olulisi naaberriike. me esitame terve hulga täiendavaid kommentaare, aga ma arvan, et suures piires see, mis meil siin on, on korrektne, poliitiline suund, ähm, mida see äh, raport kajastab ja ma tahan äh, raportööri tänada. aitäh ja nüüd härra Maier, palun. variraportöörina. aitäh, härra esimees. ka mina tahan tänada härra Arlakit. meie fraktsioon hindab seda seisukohta mida Arlaki on esindanud. president Bush on sundinud meid Afganistani labürinti ja tegelikult väljapääsu me ei näe. aasta tagasi oli äh, Kairos üks konverents ning seal tehti avaldus, öeldes, et üks riik ei tohi sundida teise riigi valitsust. poliitilises mõttes on see võimatu ja see äh, põhjustas suurt lainetust Araabia maailmas. ja ilmselgelt meil, meil ei ole õnnestunud seda ka teha, ehk rahvusvaheline kogukond Euroopa Liidus peab vaatama, kuidas me leiame väljapääsu. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulis antakse võim üle või tagasi afgaanidele, toimub võimu üleandmine aga härra Petreus ütles juba NATO nõukogus, et kõige hullem on alles ees ja loomulikult tähendab see ka järk-järgulist äh, vägede väljaveemist. juuni oli vägedele täiesti kohutav kuu, sada kaks sõdurit said surma, kolmsada kakskümmend kokku sellel äh, poolaastal äh, surmade arv on väga kõrge ja loomulik-, loomulikult räägime ka tuhandetest tsiviilelanikest, kes surma on saanud. sellest labürindist välja pääseda on ülikeeruline, te räägite Euroopa Liidu abist ja sellest, et see kuussada miljonit äh, abiraha peatatakse, vaadata, et oodata ja vaadata, mida konverents äh,, mida kongress ütleb ja USA kongress ütleb, et kaks miljonit eurot abirahana, suur osa sellest suur osa sellest läheb äh, sõjajumalatele. ehk siin selles labürindis on niivõrd palju komplikatsioone, nagu te ütlesite. siin on ka veel rekonstruktsiooni või taasülesehitusabi. kui neid miljoneid ei kasutata ülesehituseks, siis see labürint läheb ikka keerulisemaks ja me ei leiagi sealt teed välja. härra Arlaki, nagu te ütlesite, on võimatu leida puhtalt sõjalist lahendust minu meelest on see ilmselge, härra Petreus ütles, et ta püüab hoida äh, tsiviilelanike äh, surma nii väiksena kui võimalik, sest mida vähem sureb tsiviil, mida rohkem sureb tsiviilelanikke, seda rohkem on vastuhakkajaid. sest mida rohkem sureb kodanikke või, või tsiviilelanikke, seda lihtsam on Talibanil värvata uusi inimesi, me oleme kõik inimesed. kui teie pere tapetakse sellepärast, et taevast kukuvad alla pommid, siis loomulikult on lihtsam äh, kedagi värvata selle vastu võitlema. me peame kaasama Venemaa, Pakistani, Hiina ja Araabia kogukonna. kui meil ei ole selget arutelu, kui me ei ütle selgelt, et me peame okupatsiooni lõpetama, siis me ei leia ka teed välja. see valitsus on mittelegitiimne, seda sööb korruptsioon ja nagu te ütlesite, nemad saavad abi selleks, et kaotada vaesus ning lõpetada oopiumi kasvatus. me peame hoolitsema selle eest, et see raha, mis sinna valatakse, kasutatakse, seda raha kasutatakse just nimelt sellel eesmärgil. aga me tõesti peame kaasama Hiina, Venemaa, Pakistani ja me peame kustutama konflikti Kashmiris. see on tõsiselt oluline, sest kaks tuhat üksteist on juba homme. kaks tuhat üksteist on see aasta, kus me leiame tee sellest tunnelist välja ja loodetavasti õnnestub meil väed Afganistanist välja viia ning rahvusvaheline kogukond suudab siis aidata ja panustada tõelise ülese, tõelisesse ülesehitustöösse. minu fraktsioon on väga hea meelega valmis raportööriga koostööd tegema, see raportöör on täiesti õige ja vaatame, kas Euroopa Parlamendil õnnestub teha oma tagasihoidlik panus äh, selles, selleks, et suuta pääseda sellest tunnelist, kuhu president Bush meid sundis. aitäh, härra Kõõrens, palun. aitäh ma võtan sõna Arengukomisjoni raportöörina ja mina siis lähtun eelkõige meie komisjoni tegevusest siin ning Euroopa Liidu arenguabi strateegiast üldiselt. kui me Afganistani küsimust äh, käsitleme, siis tihtilugu me viitame kindral de Gaulle'ile, kes ütles, et keeruka ida poole asusin teele väga lihtsate mõtetega või midagi nii. ja me teame praegu, et Kabul on linn, mis toimib päris normaalselt ja see on juba päris hea saavutus, võttes arvesse olukorda. ja seda tänu Afganistani juhtidele me näeme, et naisi kutsutakse üles huulepulka kasutama, inimesed käivad teatris, samuti kantakse vähem pikki loore, purkasid. tegemist on edasiminekuga. afganistanlased ja eriti naised just hakkavad julgema äh, välja näidata seda, mida, millised nad tegelikult on ja see on tõsiselt erinev varasemast olukorrast. aga olukord on väga kontrastne. kaks tuhat neli, kui Karzai ametisse nimetati, siis ta ütles, et viie aasta pärast ei ole meil enam mitte kedagi vaja, me oleme sõltumatud rahvusvahelisest abist nii toidu kui muu osas, aga nüüd me näeme, kuhu on välja jõutud nii et me näeme, et siin on äh, tõsiselt eksitud. Need põhimõtted, äh, mis arengu koostööpoliitikat äh, juhivad, lähtuvad eelkõige sellest, kuivõrd afganistanlased on suutnud ise hakata vastutama oma arengu eest kui me vaatame kas või demokraatiat äh, ja viimaseid valimisi, siis me näeme, et tegemist on täiesti äh, lihtsalt äh, tsirkusega, Karzai haaras enda kätte võimu, mitte rahvas ei valinud teda lisaks sellele Afganistani puhul me tõesti praegu ei suuda ette kujutada ka seda, milline võiks olla lihtne lahendus sõjast väljapääsemiseks. humanitaarabi osas ja Rajal-Leki ka rääkis sellest äh, kõige kõige tõsisemad näitajad on alla viieaastaste surevuse tase. kahe tuhande esimesel aastal oli see viiskümmend protsenti ning äh, sellest ajast peale pole olukord paranenud miks see kriteerium nii oluline on, seda seetõttu, et see näitab, milline on naiste olukord, millised on äh, haiglastruktuurid, samuti kirjaoskuse kohta, hariduse kohta üldiselt näitab see. Äh, kui surevus alla viieaastaste seas on väga suur, siis see tähendab, et äh, kui kaks tuhat kümme äh, sünnib tuhat last, siis äh, kaks tuhat viisteist, kakssada viiskümmend neist on surnud. ja nii, et ei ole piisavalt arste, piisavalt infrastruktuure, piisavalt arengut. et surevus oli kakskümmend viis protsenti siis alla viieaastaste osas. mis puudutab korruptsiooni, ärgem olgem silmakirjanikud. kui me oleksime sarnases olukorras, siis me oleks sama korrumpeerunud. kui meil oleks raskusi kuu lõpus öö, äh, omadega toimetulekuga, siis oleksime ka korrumpeerunud. Coluche rääkis ka sellest, et kuu kõige keerukam periood on viimased kakskümmend päeva. nii et me näeme, et äh, korruptsioon on siin äh, kahepalgeline, ühest küljest äh, Äh, nii-öelda jahtloomade korruptsioon, äh, mis on äh, ebanormaalne, aga samas on ka korruptsioon, mis aitab, mis võimaldab ellu jääda inimestel ning siin ei saa me seda üheselt hukka mõista, kui me vaatame olukorda olukorda mõningates riikides nagu Sair omal ajal, kus äh, juhtid, riigijuhtide käes oli suurem osa riigivarast, siis tegemist oli siin nii-öelda jahtloomade korruptsiooniga. kui me vaatame nüüd aga öö, äh, poliitilist olukorda Afganistanis, siis me näeme, et äh, Karzai on tegelikult võimuloleku ajal kontrollinud ainult Kabuli, mitte midagi enamat, nii et põhimõtteliselt on tegemist nagu Kabuli linnapeaga tema näol sõjaväelisest vaatepunktist seda olukorda vaadates äh, tahaksin siin käsitleda ka humanitaarküsimust. humanitaarorganisatsioonide peamiseks probleemiks on see, et nad ei oma piisavalt selget pilti sellest, mis hakkab toimuma lähiaastatel. Nad teavad, et kui sõjaväelased lahkuvad, siis ikkagi neid endiselt läheb vaja. ja selle probleemi võib kahe lausega kokku võtta. Afganistanis on sõjaväelasi, eh, huma-, vabandust, humanitaartöötajaid, kes on eh, vormirõivas ja kes eh, ei ole vormirõivas. Need, kes on vormirõivas, esindavad enamasti mõnda vabaühendust või fondi, mis siis vastavalt rahvusvahelisele humanitaarabi õigusele annab abi. kui aga humanitaarabi äh, samastatakse sõjaväega, siis äh, muutub olukord keerukaks. muuhulgas on humanitaarorganisatsioone, mis keelduvad äh, rahalistest abist riikidelt selleks, et mitte kaotada oma neutraalsust koha peal, näiteks piirideta arstid toimivad niimoodi samas aga vahel on vaja ka sõjaväelist äh, kaitset ja sellisel juhul nad äh, nii ettevaatlikud ei ole. aga kõik ikkagi täpselt samamoodi ei toimi. siin tuleb olla ka ettevaatlik ja ka oma arvamuses me räägime sellest, tuleb piirata humanitaar äh, tegevust sõjaväelaste poolt miinimumini ainult sellistel juhtudel, kui mitte keegi teine ei saa seda teha, siis võivad äh, sõjaväelased humanitaarabi pakkuda, aga tegemist peab olema erakordsete juhtumitega. seda seetõttu, et koha peal on tegemist ikkagi olukorraga, mis äh, sarnaneb vägagi sõjale. näiteks Prantsuse humanitaarabi töötajaid äh, samastatakse sõjaväelastega, sellepärast et nad tegutsevad samades piirkondades vaenlased ei tee vahet äh, seal äh, humanitaartöötajate või sõjaväelaste vahel. nii et see on problemaatiline. härra Arleki rääkis ka narkootikumidest. see probleem seisneb selles, et me ei ole võimelised põllumajandussektorile alternatiivi praegu pakkuma, selle üle tuleb järgi mõtelda. tuleb samuti heroiinikaupplejate raketid laiali lammutada, nad äh, mõjutavad tugevalt põllumajandust, sest nad maksavad saagi eest. seega paljud põllumehed teenivad äh, praegu tänu ähm, oopiumikasvatusele äh, ela-, teenivad elatist ja alternatiivi sellele eriti ei ole nüüd veel äh, tõhus arenguabi. siin ma tahaksin natukene raportis näha asjalikumat hinnangut sellele, sest et siit võib leida ühte-teist. mina leian, et kohapeal töötavad ikkagi väljapaistvad isiksused, kes on väga palju endast andnud, kohapeal on väga paljud humanitaartöötajad ka äh, hukkunud, nii et ma arvan, et me peaksime siiski tervitama taolist altruismi kas nad on tõhusad või mitte, mina arvan, et vahel on nad vägagi tõhusalt toiminud, me ei saa siin e, keelduda selle tõhususe nägemisest, sellepärast et üldine olukord Afganistanis on niivõrd e, kehv. E, nüüd, mis puudutab afganistanlaste oma võimekust, selles osas ma olen väga pettunud Afganistanil on tohutuid rikkusi. kui me suudaksime sellest nõiaringist läbi murda, mis seisneb korruptsioonis ja selles, et investeeringuid ei ole ning epa-, ning äh, olukord ei ole julgestatud, kui me suudame sellest läbi murda, siis on Afganistanil kõik võimalused läbilöömiseks, aga Nõukogude väed juba omal ajal ja nüüd äh, liitlaste väed näevad, et tegelikult nad ei ole soovitud seal kohapeal. väga palju on vaja teha jõupingutusi politsei jõudude koolitamisel, samas aga on kogu aeg olemas oht, et nad lähevad hiljem Talibani poolele üle. kas äh, on äh, mõõdukaid Talibane olemas, mina niisugust pole veel näinud nüüd ma ei tea, kas see on olemas, nii et tuleb ütelda, et siin on veel palju lahtisi ots-, otsi. me peame nüüd lähtudes minu komisjoni äh, vaatevinklist tagama, et need, kes seal kohapeal tegutsevad, saaksid oma tööd jätkata nii palju meie poolt, me tegime ka mõned ettepanekud. nagu ikka, arvamuste puhul on meil äh, võimalus äh, pooltosinat ettepanekut äh, teha ja seejärel me saame teha ka mõningaid muudatusettepanekuid, siin on meil üksteist mõttepunkti, ma üritan, üritasin need kokku võtta ja lõpetuseks me ei tea, mis hakkab Afganistanis juhtuma, juhtuma, aga kallis sõber, äh, esimest, kes te olite kaitseminister ja samal ajal kui mina, me nägime, et alguses tehti vahet vabastamise, äh, äh, vabaduse kaitse vahel, mille eesmärgiks oli Talibani, Al-Qaeda vastu võitlemine ning seejärel eh, ning seejärel leidis aset järgmine etapp ning selle järgmise etapi eh, raames eh, rünnakujõud ning kohalike kodanike kaitsvad jõud samastati ning see oli suureks veaks ma leian, et üldiselt on tehtud, äh, teinud sõjavägi seal väga head tööd, äh, nad kaitsevad äh, inimesi, aga need kaks operatsiooni on omavahel kokku sulandatud ja alguses ei olnud ikkagi tegemist päris sama asjaga. ma ei saa lõpetada optimistlikult, ma olen küll veendunud, et on vaja tegutseda, aga optimist ma ei ole. Um, aitäh! Äh, üks eelis, äh, mis pikemal elueal on see, et on võimalus aru saada, kas äh, sul oli õigus või ei ja ma olen sinuga paljuski nõus. ja nüüd annaksin sõna härra Vaiglile. Spoštovani predsedujoči, ko sem dvignil roko, nisem pričakoval, da bo eh, razprava tako vsebinska in tako bogata in eh, zato aitäh ma tõesti ei oleks arvanudki, et meil hakkab toimuma arutelu siin äh, niivõrd äh, oluliste üksikasjade üle, aga, äh, ja et tõstatub niivõrd palju teemasid. tegemist on raportiga, mis Äh, on koostatud tõesti eksperdi, väga erudeeritud inimese poolt, mis vaatab tulevikku ja ma tahaksin tänada härra Arlakit selle raporti eest, tegemist on äh, sellise provotseeriva raportiga, selles on väga palju fakte. Äh, meile tihtipeale ei meeldi faktidest kõnelda, meile, me eelistame neid varjata ja tulla välja mõningate üldiste sõnastustega. ma arvan, et selle raporti järeldused on suurepärased vaatamata rahvusvahelise üldsuse kohustustele, mida me oleme võtnud juba aastaid, vaatamata sellele on olukord Afganistanis halvenenud, olukord ei parane, olukord halveneb. ja sellisele seisukohale on väga raske vastu vaielda. minu arvates on veel üks asi oluline, nimelt see, et rahvusvaheline üldsus tihtipeale investeerib valedesse asjadesse, see tähendab, et raha äh, lihtsalt raisatakse ära. ma arvan, et oleks hea, kui me kaaluksime palju sagedamini seda, kas me teeme asju õigesti või mitte. ja me peaksime ka edaspidi kaaluma siis seda, kuidas Euroopa raha ikkagi Afganistanis kulutatakse. ma tahaksin keskenduda äh, äh, mõnele algatusele, mis on selle raportiga seotud. minu arvates on oluline, et korraldataks kuulamine, kus on kohal inimesed, kes möödunud aastal Afganistanis olid. kas siis need inimesed, kes osalesid politsei väljaõpetamises või humanitaarabi andmises või olid seotud mõne muu projektiga? ma arvan, et selliste inimeste seisukohtade ärakuulamine aitaks meil mõista, milline olukord on. ma arvan, et Euroopa Parlament on äh, kindlasti see õige institutsioon äh, selliste äh, objektiivsete seisukohtade väljendamiseks. nüüd teiseks tahaksin ma teha ettepaneku, et kusagil selles raportis me viitaksime seosele nende probleemide vahel, mis meil on Afganistanis ja, ja kriisile Lähis-Idas just nimelt äh, Lähis-Ida konflikt äh, on äh, tihtipeale just rahvusvahelise terrorismi ja Al-Qaeda tekke lähtepunktiks ning siit siis potentsiaal Al-Qaeda tugevnemiseks ka veel täna, nii et, et ma arvan, et on väga oluline ka sellele lülile või ühendusele rohkem tähelepanu pöörata. Need, et Lähis-Ida küsimust ei tohiks ka silmist kaotada, see probleem on endiselt lahendamata, tegemist on väga tõsise probleemiga ja mitte ainult selle regiooni jaoks, vaid see konflikt mõjutab ka Iraani, Iraaki ja võib-olla ka mitmeid teisi riike. ja veel üks asi lõpetuseks ma tahaksin kõnelda meie Afganistani diplomaatiast. minu arvates on oluline, et me teeksime koostööd naaberriikidega. meil on just nimelt vaja rohkem regionaalseid algatusi selleks, et rahvusvaheline kohalolek oleks Afganistani rahvale tervikuna rohkem vastuvõetav Äh, rahutagamisväed, arenguabi, humanitaarabi. Äh, asi on nii, et, et kahjuks need inimesed, kes, keda, kes sellega tegelevad, neid nähakse kui osa okupatsioonivägedest. kui, kui selle regiooni inimestega kõnelda, siis selline mulje igatahes jääb. aitäh. ja härra Mauro äh, ma arvan, et äh, meie arutelude toon on näidanud, et me kõik äh, tunneme väga suurt huvi selle raporti vastu, sellepärast et me tunneme väga suurt huvi ka äh, maa, maailma ja selle sõja, sõjast räsitud piirkonna rahva saatuse vastu paljud, kes täna juba sõna võtsid, on laskunud äh, väga äh, üksikasjadesse, lahanud kogu härra Arlaki raportit ja üritanud anda siis äh, panust sellesse töösse, mida raportöör on teinud ja tegemist on tõesti väga laiapõhjalise analüüsiga, millest ma paljuga olen nõus, kuigi mitte kõigega. tahaksin lühidalt keskenduda kahele sisulisele asjale, mis Äh, tegelikult ei ole seotud analüüsi, vaid ettepanekutega. kõigepealt äh, rahvusvaheline abi. mina olin eelarvekomisjoni missiooniga Afganistanis. ma tahaksin öelda, et need alternatiivid, mis äh, kolleegid on välja pakkunud, tagamaks, et et äh, meil on olemas abijaotusmehhanismid, mis on seotud rahvusvaheliste äh, organitega. Äh, ja et me saaksime aru, et, et, et palju, palju suur osa sellest rahast, mis on läinud institutsioonidele, mis on seotud Afganistani valitsusega, ei ole õigesti kasutust leidnud. tegemist on aga väga keerulise küsimusega ja siin on väga raske leida seda õiget edasiliikumise viisi ma olen raportööriga nõus, et me peaksime äh, analüüsima tervet valikute komplekti. me teame, et mõned vabaühendused on teinud äh, väga head tööd. nagu äh, siin on öeldud, mõnikord Äh, tegelevad siis äh, humanitaarsektoris need inimesed, kes kannavad äh, vormi, mõnikord mitte ja see võib olla nii hea või halb. aga me peame olema tõesti palju konkreetsemad selles osas, mida me Afganistani sõjatandril teeme. väga oluline on aru saada, et meie siin Euroopas oleme kulutanud palju rohkem raha kui mitmed teised riigid. nii et, et võib-olla me peaksime integreer-, tege-, viima ellu mingeid integreeritud meetmeid, osalt tsiviil, osalt sõjalisi meetmeid ja nüüd narkoküsimus. nagu kolleeg härra Arlaki ütles, on meil olemas viie aasta plaan. see kõlab suurepäraselt, aga minu, minu arvates jah, see on huvitav asi aga kui on mingi põhjus, miks me Afganistanis oleme, siis võib-olla peakski tähelepanu juhtima, et see on üks nendest põhjustest. meie oluline on, meie jaoks on oluline tagada stabiilsus, see kõik seondub terrorismiga ja me peame aru saama, et eh, iga päev siin Euroopa tänavatel on meil inimesed, kes tarbivad heroiini ja selles osas tuleb midagi ette võtta ja just nimelt sel põhjusel minu arvates on äärmiselt oluline, et me äh, keskenduksime kõige parimale võimalusele, kuidas sellest probleemist jagu saada. järgmine kõneleja, aitäh. nii, härra Taalar. aitäh, esimees. ka mina tahaksin tänada härra Arlakit selle raporti eest ning äh, nende ettepanekute eest, mida ta on teinud. ma arvan, et tema analüüs on täiesti õige. peamine küsimus on aga praegu, mida me peaksime tegema, tuginedes siis tema väga korrektsele analüüsile. me peame tegema mingeid konkreetseid ettepanekuid. ma arvan, et on üks teema, Äh, mis äh, äh, paneb meid koostööd tegema USA kongressi ja venelastega ja ma arvan, et me tõesti peaksime võtma ühendust nende kahe riigiga tegema koostööd USA ja Venemaa parlamendiga. me teame, et kongress on nördinud selle üle, et Afganistanist ei ole tulnud häid tulemusi. ma arvan, et president Obama on tegelikult langenud oma eelkäija seatud lõksu ning eh, nüüd on meie jaoks väga oluline eh, töötada välja eh, intelligentne plaan Afganistanist väljatõmbamiseks. jah, aitäh. probleem on selles, et me tegeleme seal praegu riigi ülesehitamisega ja see tähendab, et julgeoleku eest peame vastutama meie või me kuulutame ennast lihtsalt võitjaks ja läheme ära koju eks näis, mis saab. proua Kopa, palun. aitäh, esimees. ka mina tahaksin õnnitleda meie kolleegi härra Arlakit väga ausa ja selge teksti eest. seda teemal, mis meid kõiki mõjutab. Afganistan on on äh, nii Euroopa kui ka äh, president Obama jaoks suur proovikivi. Äh, president Obama lubas võita sõja Afganistanis, see oli osa tema presidendivalimiste kampaaniast ja kuigi ta on teatanud, et väed tuuakse Afganistanist ära, samuti on teatanud NATO vägede äratoomisest, ometigi võit veel silmapiiril ei terenda siseriiklik olukord Afganistanis on ka väga problemaatiline. rahvusvaheline üldsus ning Euroopa Liit on äh, toetanud äh, president Karzaid pärast neid võltsitud valemisi, valimisi ning äh, me saame aru, et tema on tõesti see ainuke partner, kellega me seal riigis vestel-, vestelda saame, aga korruptsioon, naiste kohutav olukord, veel mitmed teised on sellised probleemid, mida Karzai valitsus ei suuda või millega ei soovi tegeleda minu arvates on üheks peamiseks probleemiks, nagu oma raportis ütles ka härra Arlaki, see, et riigis valitseb vaesus, vaatamata sellele, et äh, võitluseks vaesusega on eraldatud nii palju raha, äh, on see endiselt äh, probleemiks Afganistan on justkui must auk mitte ainult sõjalisest aspektist, vaid ka riigi ülesehitamise aspektist. see lihtsalt on must auk ja nagu raportis öeldakse, meil on vaja Afganistani jaoks uut strateegiat. Euroopa Liidul on veel üks põhjus, miks me peaksime selle vastu huvi tundma Äh, nimelt meil on seal EUPOL-i missioon ning äh, seetõttu me peaksimegi tulema välja uue strateegiaga. see strateegia ei peaks puudutama ainult julgeolekut, see peaks olema integreeritud ja kõikehõlmav lahendus Afganistani tuleviku jaoks. nagu raportis öeldakse, on meil vaja strateegiat, mis aitaks Afganistanil kriisist ja vaesusest välja tulla. aga lisaks sellele minu arvates on meil vaja ka saata selge sõnum äh, president Karzaile Äh, loomulikult on probleeme palju, rahvusvaheline üldsus, valitsus, äh, vabaühendused kannavad ka teatud vastutust. aga ma ei arva, et äh, me peaksime Karzaid meelitama, sest et tema on üsna suuresti vastutav selle olukorra eest. teda tuleb pidada vastutavaks riigis valitseva olukorra eest ma ei taha pikalt rääkida, aga minu arvates on see raport väga hea alus kõnelusteks ning eh, ma loodan, et meil on aega esitada ka häid muudatusettepanekuid selleks, et saata oma liitlastele eh, ja Afganistanile, Afganistani presidendile selge sõnum. me tahame näidata, et me oleme otsusekindlad ning et me ei, ei tee kompromisse ja oleme Afganistani osas selges seisukohal. härra Katsin, palun. Mulțumesc, președinte aitäh. mina arvan, et me peaksime äh, härra Arlakit õnnitlema kõigepealt selle eest, et ta on selle raporti esitanud ja teiseks sellepärast, et ta on tõesti üles näidanud sellist pühendumust ja ja ma arvan, et me peaks tänama teda ka selle eest, et tema lähenemine ei ole traditsiooniline. ta on äh, eemaldunud sellest traditsioonilisest lähenemisest, mis institutsioonidel Afganistanile on olnud. ma arvan, et kuni viimase ajani meil on valitsenud ideede puudus. me oleme minevikus äh, näinud äh, Äh, kuidas äh, see ei ole andnud erilisi tulemusi. selline raport võimaldab väga süvaarutelusid mitte ainult praeguse olukorra üle, vaid ka kriisi põhjuste ja tagajärgede üle ja võib-olla isegi seda, kuidas kriisist välja saada. Äh, ma tuleksin selle juurde, mida mainis härra Taaler ta rääkis, et meil on võimalik teha koostööd Ameerika Kongressi ja Vene Riigiduumaga. mina ei tea mitte ühtegi riiki, mille sõdurid on Afganistanis ja parlamenti avalikkus ei tunne huvi selle vastu, kuidas neid sõdureid kasutatakse. praegu on olukord selline, et paljud riigid lihtsalt ei näe sellest tunnelist väljapääsu. ja seetõttu mulle tundubki, et võib-olla on vaja algatusi ja Euroopa Parlament ehk võiks korraldada siin mingid kõnelused Afganistani teemal ja kutsuda kokku kõigi rahvusparlamentide esindajad, et nad saaksid selles arutelus osaleda ma arvan, et äh, mure on üsna suur ja see oleks üks viis, kuidas saada häid mõtteid. teiseks, äh, selle kõige taustal oleks minu arvates mõistlik öelda, et äh, me kuulsime kõik vaid paar kuud tagasi, mida ütlesid meie esindajad, kes käisid Afganistanis ja kuna olukord Afganistanis on tõesti väga keeruline, siis tuleks silmas pidada seda, et Euroopa Liidu esindajad, kes on Afganistanis, peavad äh, pidevalt tulema meie komisjoni ette ja aru andma. meie siin Euroopa Parlamendis peame äh, äh, interdistsiplinaarselt lähenema sellele asjale. ei piisa sellest, et meie siin välisasjade komisjonis või julgeoleku ja kaitse allkomisjonis neid asju arutame libekomisjon tuleb samuti kaasata, samuti tuleb pidada arutelusid arengukomisjoniga. meil Euroopa Parlamendis on vaja rohkem kooskõlastamist erinevate komisjonide vahel, et me saaksime oma ettepanekutega paremini ühel minu arvates on äärmiselt oluline, et me Euroopa Parlamendis nende teemadega tegeleme. aga Afganistani teemal on meil vaja ka äh, triloogi nõukogu, komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel senikaua, kui meil sellist äh, kolmepoolset äh, kõnelust ei ole, äh, jääme me endiselt edusamme otsima ja ei, ei leia neid. ma arvan, et Euroopa Parlamendil on väga suur potentsiaal anda oma panus Afganistani probleemide lahendamisele ja sellele, et seda probleemi ja neid väljakutseid, mis Afgani, Afganistani ees lahe, seisavad, saaks tõhusamalt lahendada ja et me leiaksime siiski lahendused, mis ei too skeptitsismi, vaid äh, optimismi. niisiis. nüüd annaksin äh, sõna komisjoni esindajale, kas härra David Kiir või härra Paul Turner. kas äh, keegi, kumbki teist soovib sõna, palun? aitäh, härra esimees, aitäh, et andsite meile sõna see on huvitav ja põnev raport ja püüdsime siia oma panuse anda, andes nii palju informatsiooni raportöörile kui võimalik. kuid me loomulikult peame minema natukene sügavamale ja eelkõige peame tunnustama seda, et Euroopa Liit üksinda ei saa kuidagi määrata seda, mis toimub Afganistani tulevikuga. paar sõna, ka paar märkust mis puudutab uue strateegia ideed, strateegia on loomulikult olemas, seda toetab Afgani äh,, Afganistani valitsus ja kogu rahvusvaheline kogukond. ja nimelt Afgaani rahvusliku arengu strateegia kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kolmteist, mis muuhulgas on Afgaani seisukoht Kabuli konverentsil ka. ning Euroopa Liidul on oma tegevusplaan, milles lepiti kokku möödunud aasta oktoobris ja mil, mis tõesti peaks korrigeerima ühe probleemidest, mis on ära toodud selles raportis, nimelt ebapiisava koherentsi küsimus. kahjuks me ei ole siin mingit erilist edu saavutanud ja selle tulemusena see sinine raamat, mis raportöörile kättesaadavaks on tehtud, on kättesaadav ka igaühele siin selles komisjonis. see paneb esimest korda paika kus, kuhu läheb raha tsiviilabi raames. teiseks, mõju äh, küsimus, jah, tõesti on raske öelda, et me oleme liikunud punktist A punkti B Afganistani puhul, sest kõigepealt on suur osa alast, on mitmed suured alad riigis, kus, kuhu ei pääse mitte keegi või nad, sinna ei ole kas võimalik jõuda või need on mässajate käes. või meil ehk siis Euroopa Liidul ei ole piisavalt inimesi koha peal kogu seda järelevalvet järele teostamas. kolmandaks on fakt, et ilma julgeolekuta pole mingit põhjust, miks konflikti osapooled peaksid loobuma oma hästi sisse töötatud narkootikumide müügikanalitest. neljandaks, meil on vaja korrakaitset selleks, et kui me selleks, et kontrollida olu- äh,, olukorda ja see korrakaitse ja seaduste jõustamine peab olema üleriiklik. seda toetust pole aga alati olnud me usume, et ikka jälle abi kontsentreerumine kas valitsuskanalite või ähm, ähm, usaldusfondide kaudu, mida on äh, loonud kas Euroopa Liit või Maailmapank, need vajavad ikkagi monitooringut. praegu rohkem kui viiskümmend protsenti sellest, mida teeb Euroopa Komisjon, käib nende kanalite kaudu ja me tahaksime seda määra suurendada. võin teile esitada mõningaid arveid, arve, mis puudutavad kas esmatasandi arstiabi või poiste tüdrukute arvu äh, koolis või imikute surevust ja need numbrid on ilusad. ma ei saa praegu tulla ja öelda, et käsi südamele, et ma olen sada protsenti kindel, et need on õiged arvud. aga olles rääkinud paljude vabaühenduste ja organisatsioonidega, kes Afganistanis töötavad, siis tundub, et üldine esmatasandi terviseabi on väga-väga palju parem kui Talibani ajal, sest siis polnudki mitte midagi. praegu me usume, et me suudame jõuda umbes kaheksakümne protsendi elanikkonnani, see on Euroopa Komisjoni seisukoht, USA, USAID-i ja ka teiste organisatsioonidega, kellega me koos töötame. me usume ka, et on umbes kuus miljonit poissi-tüdrukut praegu koolis, võrreldes vaid murdosaga sellest, mis oli äh, Talibani aegad- äh,, eh, Talibani aegadel oli vaid murdosa sellest. narkootikumid, jah, tõsine probleem, aga tuleb meeles pidada, et praegusel hetkel me usume ja ka UNDC seisukoht on see, et sisuline probleem keskendub tegelikult vaid viiele provintsile. see loomulikult ei tähenda, et ei võiks olla võimalus seda olukorda tulevikus muuta, sõltuvalt äh, olukorrast ja eriti julgeoleku olukorrast, aga me peame meeles pidama, et narkootikumide kaubanduse keskkond on Helmani provints ja see on see koht, kus praegu võitlus käib. muide, ma kardan, et Venemaa on küll oh-, ohjeldamatult lärmi löönud äh, narkootikumide teemal, aga eriti midagi ära teinud ei ole, et takistada narkootikumide kaubandust. probleem on loomulikult riigis endas, sest selle küsimuse kontrolliks me vajame majandust, kasvu. mitte ainult põllumajanduses ja nišivaldkondades, aga ka väljaspool. ja see kasv, mis annaks alternatiive nendele inimestele, kes praegu oopiumi kasvatavad, see nõuab julgeolekut. tahan lisada, et lisaks sellele taoline kasv on ainus võimalus genereerida tulusid Afganistani riigile, kes muidu sõltub täielikult rahvusvahelisest toetusest. ebakindlus ja juhtimise, valitsemise puudus on see, mis äh, tekitavad korruptsiooni, mitte vastupidi. raport puudutab neid samu öö, äh, segadusi, mis alliansi ees on seisnud, jah, loomulikult on oluline luua rahu, see on loomulikult majanduse huvides, aga me ütleme aga et me ütleme ka, et me peame selleks tingimused looma. me ei ole nõus aktsepteerima rahu iga hinnast. kuidas, kuidas saavutada neid positsioone, kui me ei võida lahinguväljal? ja see on põhjus, miks allianss on seda kahe, äh, kaherealist lähenemist võtnud. me püüame jõuda Karzaini, äh, ühest küljest võideldes mässulistega, samal ajal avaldades äh, sõjalist survet Talibanile Äh, kaugemates piirkondades. kas meil on võimalik saavutada edu oma eesmärkides ilma sõjalise äh, toeta? ma ei vasta sellele küsimusele. aga nagu me teame, Euroopa Liit on olukorras, kus mitmed liikmesmaad äh, võtavad oma väed sealt välja kahe-kolme aasta jooksul. Suurbritannia pani viieaastase tähtaja sõjalisele sekkumisele milles osaleb Suurbritannia. Afganistanis siis. see raamustik, see raamistik viis aastat on täiesti teine raamistik nendest, mida arenguala praktikud teavad, et oleks vajalik selleks, et tekitada riigi arengut, mis on Afganistani taolises olukorras. lühidalt, tõhus juhtimine on vastus aga see on palju pikem teema kui sõjaline horisont. ärgem isegi rääkigem juulis kaks tuhat üksteist. ja lõpuks, härra esimees, lubage mul korrigeerida üks äh, väärtemõistmine nimelt, et me peatasime oma abi, me pole mingit pea, abi peatanud. ja need märkused kahjuks tekkisid väärtimõistmisele, mis, mida võimendas üks ajakirjanik Äh, delegatsiooni juhi äh, sõnadest Afganistanis, mis ta ütles, oli see, et me peame ootama, enne kui me koostame oma strateegia järgmiseks kolmeks aastaks, teine osa meie praegusest arenguprogrammist, äh, et me peame ootama, kuni me teame, mis on praeguse Kabuli konverentsi tulemus. Polnud sõnakestki sellest, et keegi mingit abi peataks. meie delegatsiooni juht härra Rošatskas töötab ka NATO äh, tsiviilesindajaga härra Siguliga ja ÜRO äh, delegatsiooni juhiga äh, Naamas härra Demisturaga selleks, et saavutada sellist koostööd, kooskõla, mis võib-olla minevikus äh, sõjalise poole ja arengupoole ajal puud-, vahel puudus ja rõhuasetus sellele, et paljud liikmesmaad, kes on oma positsiooni, äh, kellel on oma seisukohta Afganistanis, nad peavad sellega tegelema. suur aitäh teile ka selle eest, et te äh, tegite selgeks, et iga kord levitatud uudised ei ole ilmtingimata täpsed ja õiged. see oleks olnud väga suur äh, poliitiline otsus, kui seda oleks nii tehtud. ja keegi ei saanud ka eeldada, et sellist otsust oleks tehtud kuidagi bürokraatlikult, nii et selles mõttes on hästi tore, et te sellest rääkisite. härra Laki, kas te olete valmis seda diskussiooni kokku võtma? Uh, uh, aitäh, lugupeetud esimees ja ma tahaksin uh, tänada kolleege selle eest, et me nii põhjalikult saime arutada neid küsimusi. see on päris ebaharilik niivõrd kõikehõlmavate teemade osas, kui see ma Äh, tunnen suurt headmeelt äh, selle eest, et olen saanud ka oma panuse anda ning äh, arutada mõningaid väga kuumi küsimusi Afganistani osas. parlament on poliitiline koda ja parlament, nõukogu on kaks Euroopa Liidu poliitilist Äh, koda ning meie eesmärgiks on neid poliitilisi küsimusi arutada ja mitte vältida raskeid teemasid. tahaksin äh, kiirelt läbi vaadata äh, kommentaarid ja märkused ning keskenduda neile, mis olid kriitilisemat laadi. esmalt, lugupeetud esimees, teie märkused selle kohta, et oopiumi äh, moonikasvatus on välja juuritud neist riikidest, kus äh, valitsus toimib korralikult, aga Afganistanis olevat seda väga raske teha, sellepärast et seal olukord selline ei ole. ma tahaksin ütelda, et jah, oopiumikasvatus on äh, välja juuritatud neist riikidest ja eriti just neist piirkondadest, kus äh, valitsusega on olnud probleeme. ajalooliselt äh, kasvatati oopiumimoone piirkondades, kuhu oli väga keerukas pääseda, kus olid mässulised äh, rühmitused ja nemad rahastasid ennast äh, oopiumi kaubandusest tulevate vahenditega. ja nii on olnud see väga pikka aega aga valitsused tänu ka rahvusvahelise üldsuse abile on suutnud nendes piirkondades kontrolli enda kätte saada ning äh, oopiumimooni kasvatuse välja juurida. Pakistan oli üheks viimaseks näiteks sellest. rahvusvaheline üldsus ja ÜRO kahekümne aasta jooksul töötasid koos Pakistani valitsusega selleks, et äh, välja juurida äh, moonikasvatus Afganistani piiriäärsetest aladest ning äh, kuus miljonit dollarit oli äh, ka eraldatud selleks nüüd Afganistanis. me näeme, et see võttis äh, aega kakskümmend aastat, vahendeid oli vähe, teema ei olnud niivõrd oluline. kakskümmend aastat tagasi mina ise töötasin välja plaani, et Afganistanist oopiumi kasvatus välja uurida. see oleks läinud maksma ainult kakskümmend viis miljonit miljonit äh, dollarit aastas. aga me ei suutnud leida seda raha rahvusvahelisel tasandil, et äh, kavaga algust teha. nüüd me näeme, et Afganistanis kasutatakse väga palju vahendeid ning küsimus ei ole enam rahas. Nende vahendite abil me saaksime väga suuri muutusi läbi viia Afganistanis ja isegi vähema kui viie aastaga, kui me oma tegevuskavaga algust teeme. miks viis aastat? viis aastat tähendab seda et, et kakskümmend protsenti tuleks vähendada iga aasta oopiumi kasvatusest äh, tulenevaid tulusid, äh, mis ulatub praegu poole miljoni dollarini. see tähendaks, et viissada miljonit dollarit võiks Äh, tegevuskavasse suunata. ma olen rääkinud kõikide ministritega, kes on pädevad selles küsimuses, keegi ei ole ütelnud, et see ei ole realistlik, et see ei oleks võimalik, samuti rahvusvahelised organisatsioonid arvavad samamoodi. see, et meil on ainult viis provintsi Afganistanis, kus oopiumimoone kasvatatakse, on väga heaks näitajaks ja see näitab seda, et me saame oma tegevuse keskenduda nendele piirkondadele samuti on oluline meeles pidada, et oopiumimooni kasvatus tegelikult katab ähm, vähem kui kaks protsenti kogu äh, põllumaast. meil on jäänud mulje, et äh, oopiumimoone kasvatatakse kõikjal, aga tegelikult äh, seda tehakse ainult väga piiratud aladel. ja siin rahvusvahelise üldsuse tegevus võib osutuda väga edukaks. probleem on selles, et keegi äh, ei ole isegi sellele eriti mõtelnud. oma raportis ma rõhutan, et tegemist on tõsise skandaaliga. ameeriklased on ainult eh, üks koma kaks miljardit eh, kulutanud selleks, eh, et ameeriklased on üks koma kaks miljardit kulutanud selleks, et võidelda narkootikuna vastu, aga tulemusi ei ole. nii et siin me ei tohiks teiste vigu korrata. ma usun, et Euroopa Euroopal on siin väga suur vastutus ja me ei peaks äh, tundma hirmu selle eest, et äh, juhime protsessi, isegi kui ameeriklased, kes on meie sõbrad, nad on teinud vigu, me ei tohiks lihtsalt äh, samu vigu hakata kordama Afganistanis ja mujal. me oleme partnerid, sõbrad, aga me peame olema ausameelsed, me peame ka aitama neid ja selgitama neile, kus on valesti läinud ja ei tohiks neid vigu selles riigis enam uuesti teha. Nicole Kill-Nielsen rääkis sellest milline on naiste olukord äh, Afganistanis. Äh, ma äh, paluksin, siin raportis on ka naistest räägitud ja tema panus on olnud väga kasulik. ma usun, et naiste inimõiguste küsimus peab olema rahuprotsessi keskmes ja seda ei peaks pidama võimatuks ülesandeks. ma olen Talibani küsimusega tegelenud aastaid ja samuti läbirääkimistel teised osapooled äh, näevad, et kui arutelud on keerukad, äh, siis ikkagi on võimalik taolisi tulemusi saavutada. ärgem seega eeldagem, et see on võimatu. Afganistan on väga kummaline riik ma usun, et äh, rahuprotsessi raames on võimalik inimõigusi äh, kaitsta ja seda siis, kui me oleme oma tegevust suutnud kooskõlastada. Talibanid on teadlikud sellest, et nad mitte kunagi ei saa, äh, ei suuda võita sõda Afganistanis, nad on täiesti teadlikud sellest, ma viimasel külaskäigul äh, Afganistanis rääkisin Talibanidele lähedaste isikutega, nad ei usu, et nad suudavad võita. samuti rahvusvahelise üldsuse äh, otsusekindlus on oluline. me võime sinna jääda väga pikaks ajaks, nagu Bosniasse nii on, nagu paljudes teisteski riikides ning on täiesti ebarealistlik arvata, äh, et nad suudavad peale jääda me ei tohiks aga kunagi uskuda ka seda, et me suudame edu saavutada eh, Afganistani sõjas. ma olen rääkinud seal kohapeal eh, sõjaväelastega eh, ja kõik nad ütlevad, et nemad valmistuvad ette rahu ülesehitamist Afganistanis, aga nad ei usu, et nad suudavad sõjaväeliselt, äh, sõjaliste vahenditega peale jääda. nii et kui nemad nii ei arva seda, siis miks meie peaksime? härra Preda märkuste kohta ma ei, tõesti ei tea, miks äh, see pealkiri on muutunud ja miks siin enam Euroopa Liitu pealkirjas sees ei ole. kuid algselt see oli jah e, EL-i uus Afganistani strateegia, nüüd on lihtsalt uus Afganistani strateegia, aga äh, jah, siin mingeid probleeme ei ole, ma võin tõesti äh, lisada siia EL-i sest tegelikult seda ma olengi üritanud teinud, teha, ma olen üritanud välja selgitada, millised on Euroopa Liidu huvid Afganistanis ja seejärel olen üritanud vaadata ka, mida teha. et seda kõike saab väga kergelt parandada. ka pildi äh, tsitaati, jah, ma ise kuulsin, kuulasin äh, ka pildi äh, kõne salvestust ja, ja sõna-sõnalt siis võtsin üle selle, mis ta ütles viimasel ahveti koosolekul ma ei usu, et ma olen liiga sõbralik Talibanide suhtes olnud, ma selles peatükis, kus räägin eh, oopiumimooni kasvatuse väljajuurimisest, siis ma ütlen, et et nad, me peame neid sundima selleks. meil läks viis aastat selleks, et esmalt poliitiliselt isoleerida Talibanid nende sõpradest, teisisõnu siis Pakistanist, ja Turkmenistanist, seda siis poliitilisel plaanis ja kui nad said aru, et nad olid täiesti isoleeritud, siis äh, hakkasid nad tõsisemalt suhtuma neisse küsimustesse. kaks korda äh, ÜRO sanktsioonid olid äh, neile suunatud ning nad otsustasid siis seejärel äh, rakendada ÜRO poolseid ettekirjutusi oopiumi kasvatuse lõpetamiseks. kui ameeriklased Kabuli jõudsid, äh, siis ei olnud seal mitte mingisugust oopiumi kasvatust, äh, seda tänu rahvusvahelisele survele, nii et me näeme, et see töötas hästi me näeme, et meil on praegu väga palju vahendeid, meil on võimalus palju suuremat poliitilist survet avaldada, nii et tõenäoliselt me suudaksime saavutada samu tulemusi. ja lisaks sellele on ka meie praegused äh, dialoogipartnerid äh, palju kergemini juhitavad kui Talibanid. Äh, lisaks see lõige, mida te mainisite, jah, seda me võime ka muuta. Bushi kohta. nüüd statistika ja see, kui palju läheb maksa viiepäevane sõda ja kui palju läheb vaja vahendeid vaesuse väljajuurimiseks, siis eh, siin on lihtsalt tegemist hinnanguga. tõenäoliselt, kui ma nüüd selle peaksin ümber sõnastama, siis ma tõenäoliselt eh, on tegelikult ikkagi veel eh, alahindamisega, tõenäoliselt läheb vaja veelgi vähem vahendeid vaesuse vastu võitlemiseks. Pentagon ütles, et üks kall on bensiini maksis kaksteist dollarit. kui me nüüd vaatame, kui palju on läinud bensiini vaja sõjategevuseks, siis me näeme ja kui me arvutame kõik kokku, siis äh, sõjategevus on läinud maksma kolmkümmend korda Afganistani SKT-st. kui Teil on veel muid märkusi, siis muidugi mõista, ma kuulan suure huviga need ära ja muudan ka kõike seda raportis, mida vaja. härra Naiseri märkus äh, sotsialistide fraktsioonist, te rääkisite sellest, et tuleb vahet teha äh, tsiviil- ja militaarabil. jah, ma olen nõus, see vahe peab olema väga selge, seda olgugi, et ma olen täiesti nõus teiega, aga ma ka, ma pean ütlema, et ma näen, kuidas Itaalia sõjavägi on Heratisse abi andnud. ja ma ei poolda seda, et sõjaväelased oleksid seotud abi andmisega, aga ma pean ütlema, et see on võib-olla nüüd parim näide Afganistanis. tegemist on ainsa juhtumiga, kus projekt on korralikult ellu viidud, mingisugust raiskamist ei ole olnud, konkreetsed arvud on ära toodud äh, afganistanlaste osaluse kohta ja nii edasi, nii et ma tahaksin tõesti, et eraldatud vahendid äh, jõuaksid Afganistani läbi tsiviilkanalite, mitte sõjaväekanalite, aga peab siiski ütlema, et äh, on põhjusi Eh, miks teatud eh, konkreetsetes olukordades ka sõjavägi võiks abi pakkuda. samuti nõustun ma igati teie mõttega, et eh, regioonid tuleb kaasata, keegi veel mainis seda. kogu seda regiooni, Pakistani, Iraani, Venemaad, Indiat, Hiinat. ma ütleksin, et võib-olla teine lahendus äh, Afganistani kriisile võiks olla see, et äh, Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid, nemad on küll väga väga suured tegijad seal, aga kui me kogu ülejäänud piirkonna kõrvale jätame, siis me ei suuda leida head lahendust kriisile. Afganistani naaberriigid peavad olema kaasatud samas ei peaks nad sekkuma sellesse protsessi, me ei tohiks eh, siin korrata üheksakümnendate lõpu olukorda, mil Afganistan oli erinevate sõjavägede ja rühmituste võitlustandriks, kus eh, konfliktis olid eh, kõik piirkonna riigid, iraanlased, venelased, ameeriklased, India, samuti kõik mängisid oma mängu seal, Pakistan, samuti Talibanid ja me peaksime seda vältima rahuprotsessis. see on ka põhjus, miks ma seda raportisse ei lisanud, väga keerukas on seda teha me peaksime tõesti kaasama kõik piirkonna riigid, aga need, nad ei tohiks sekkuda Afganistani siseasjadesse, ma tõesti tahaksin seda toonitada. me ei tohiks teeselda, et me suudame dikteerida kogu poliitikat äh, Afganistanis, aga mingil juhul ei tohiks juhtuda niimoodi, et naaberriigid äh, kordavad üheksakümnendate lõpul väga halbu, halbu otsuseid. härra Meier ma nõustun äh, teie ideega jah, et tuleb kogu piirkond kaasata ja ma usun, et hiljutine avaldus uue Ameerika äh, sõjavägede juhi poolt pole võib-olla kõige parem, sest äh, et nemad usuvad endiselt, et sõjaväeline lahendus on õige. nüüd nad võib-olla ei räägi enam ainult äh, sõjaväelisest strateegiast, milleks on siis äh, mässuliste mm, tapmine. rahvusvahelise julgeoleku kohta on tehtud väga huvitav uurimine, kus vaadeldi kolmesadat äh, juhtumit ajalooliselt, kus okupeerivad jõud on tapnud mässulisi ning ainult seitsmel protsendil juhtudest saavutati edu. üheksakümmend kolm protsenti olid siis läbikukkumised. ja lõpetuseks lühidalt ma nõustun ka härra Köörensiga. et tuleb teha vahet korruptsioonile. see, mida ta nimetas äh, jaht, äh, jahtloomade korruptsiooniks, on tõesti nuhtluseks see raha, mida me eraldame, sellega peaks kaasnema ka tugevamad kontrollimehhanismid. härra Mauro märkused rahvusvahelise abi kohta, jah, ma nõustun täiesti teiega. ma olen nõus, et tuleb leida võimalus äh, erinevaid kanaleid pidi vahendeid kohale toimetada, kuid me peame igal juhul suurendama Eh, neid vahendeid, mis on valitsusele mõeldud. praegu on viiekümne protsendi võrra tõstetud neid, Afganistani valitsus nõudis kaheksakümmend protsenti rohkem vahendeid, mina olen nõus, et jah, tuleks rohkem raha eraldada, seda ka seetõttu, et kui me tahame, et valitsus oleks legitiimne, siis eh, me peame toetama eh, neid. see on nii ka julgeoleku koha pealt, me oleme selle vastu, et eramiilitsad või mingid julgestusettevõtted, eraettevõtted tegeleksid julgeolekuga, ei, riik peab selle eest vastutama. ja vastasel juhul võib tekkida lihtsalt äh, kodusõja olukord aastakümneteks. lõpetuseks ma vabandan, et kõikidel detailidel ei peatu, aga ma nõustun ka, et kaks peamist äh, assambleed peaksid äh, koostööd tegema omavahel, ma olen äh, ka äh, Ameerika saadikutega seda küsimust arutanud, nemad tunnevad selle vastu suurt huvi, vaid paar päeva tagasi anti välja väga oluline raport, see on see, mida ma näitan siin, tegemist oli siis kongressi riikliku julgeoleku ja välisasjade komisjoni raportiga ja seal nad siis räägivad sellest, kuidas äh, rahvusvaheline abi toimib äh, praegu Afganistanis ja mida tuleks muuta. ja lõpetuseks veel üks märkus. härra Taaleri märkuste kohta ma ei nõustu. et ÜRO üksinda saab Afganistani tuleviku tagada. jah, nad teevad seal väga paljut, aga rahvusvaheline üldsus on läbi kukkunud suuresti eh, eh, Afganistanis, ka Ameerika Ühendriikide poliitika läbi kukkunud seal. ning eh, Euroopa Liidul on siin oma vastutus ja me peame samuti juhi rolli kandma, meil peavad olema uued ideed, uued strateegiad. ameeriklased on meie sõbrad, kuid nagu öeldud, on meie vastutus väga suur meil on omad väed seal, me samuti avalik arvamus tunneb suurt huvi selle teema vastu. me ei saa lihtsalt ameeriklaste jalajälgedes käia ja nende vigu korrata. väga paljud ameeriklased on ka meie poole pöördunud ja palunud meie abi nende poliitika muutmisel seal riigis. samuti Obama on üritanud äh, Bushi valitsuse suundi muuta, nii et äh, Euroopa Liidul on siin väga suur vastutus kanda. suur aitäh ja ma tahaksin lõpetuseks teatada, et muudatuse esit-, ettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes september kell kaksteist päeval. suur aitäh ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, väga kiiresti läheme edasi. ja ma palun, et härra Panseri võtaks sõna The... ja tegemist on siis ühise Välisasjade Komisjoni, Arengukomisjoni ja Eelarvekomisjoni delegatsiooniga Lähis-Itta mais kaks tuhat kümme. Grazie Presidente. Il punto all'ordine del giorno è un po' il resoconto. Aitäh, härra esimees. päevakorrapunkt puudutab raportit Äh, missiooni tulemustest äh, Jeruusalemmi ja Gazasse, kus osalesid Välisasjade komisjoni ja Eelarvekomisjoni ja Arenguasjade komisjoni liikmed. arvestades toimunud sündmusi, äh, me korraldasime selle hästi olulise missiooni. selle eesmärgiks oli teada saada koha peal, mis tegelikult toimub. nagu me kõik teame, külastuse eesmärk oli vaadata humanitaaraspekti, jälgida finantsressursi kasutamist, mida sinna eraldanud on Euroopa Liit, ja ka vaadata seda, mis toimub rahuprotsessi kontekstis. meil olid olulised kohtumised Naabolos, Ravallas ja Jeruusalemmis ning käisime ka Gazas. kuigi pidime minema läbi Iisraeli. kuigi me ei saanud käia läbi Iisraeli. meil olid hästi olulised kokkusaamised, mis äh, aitasid saavutada missiooni eesmärki ja meil oli võimalik ära märkida, et Euroopa Liidu ressursse kasutatakse peamiselt ja suuresti vastavalt sellele, kuidas neid kasutama peaks, eriti Gazas, mis puudutab humanitaarabi. siis äh, märkisime ära, et poliitika Gazas ja lääne äh, ranni, läänekaldal sõltub nagu ikka poliitilisest rahuprotsessist. meil oli võimalik kohapeal vaadata kõiki neid raskusi, mis on äh, otse, vahetutel läbirääkimistel ja kõiki neid probleemi, probleeme, mis on palestiinlastel Iisraeli poolega. kui olukord leeveneb, siis see on vaid suurem põhjus asju veel põhjalikumalt uurida. kuus, kuusaamistel Iisraeli võimudega, Knesseti kui ka valitsusega arutasime ühte olulist teemat, mis on jätkuvalt Iisraeli mureks ehk siis julgeolek, Iisraeli julgeolek. ilmselgelt leian mina, et see on asi, mida me peame mõistma Euroopas, on oluline saada aru sellest, et julgeolek on eluliselt tähtis, kui me tahame, et rahuprotsess kuidagi edasi areneks. ja eriti keskendusime paarile teemale, konkreetsemalt Ida-Jeruusalemma probleem, uusasunike äh, ja Gaza probleemile ning Knessetis toimuvad praegu äh, arutelud selle üle, millised on valitsusväliste organisatsioonide rollid. ma püüdsin selgitada meie ideid, seda, kuidas meie tahaksime stimuleerida rahuprotsessi edenemist, samal ajal saime aru, kui oluline on julgeolek Iisraeli jaoks? meile tundub, et kui tahame välja pakkuda seda ideed, et Euroopa Liit peaks mängima olulisemat rolli, siis tõenäoliselt kõik see, millest me räägime, muutub konkreetsemaks. ja loomulikult on siin majandus ja humanitaar abi Euroopast ja ma arvan, et Euroopa Liit ei tohiks karta teatud tingimuste kehtestamist, arvestades seda, mida me juba praegu teeme. ning arvestades seda, millist rolli kvartett mängib. loomulikult me tahame, et blokaadist Gaza suhtes loobutaks, me tahame, et Ida-Jeruusalemma asustamine uusasukatega lõpeks. on oluline märkida, et me tahame, et meie panus rahuprotsessi tugevneks ning Euroopa Liidu roll kvartetis on anda prioriteet vahetutele, mitte kaudsetele läbirääkimistele, kuigi mõlemad on olulised. nagu ma ütlesin, me märkisime ära ka, et on väga tõenäoline, et Euroopa Liit peaks mängima olulisemat rolli ning me püüame olema, püüame olla järjekindlad selles, mida me räägime. minu isiklik arvamus on üks asi, kuid tõesti ma leian, et me ei saa jätkata sellega, et me väidame, et me oleme demokraatia põhimõtte toetajad, kui me näeme, mis toimub Palestiinas. ja kuidas nad on hääletanud. ning tõsiasi, et nad hääletasid peamiselt Hamasi poolt ja ühtäkki peale seda saame teada, et Euroopa Liit oli täiesti vait, kui terve hulk parlamendiliikmeid arreteeriti. nii et selles mõttes me ei saa öelda, et me tahame, et Euroopa Liit oleks jõuliselt siin regioonis esindatud, kui me tegelikult demokraatiat ei toeta, see on väga keeruline. teisest, sellest hoolimata ma pean ütlema, et meie missioon oli oluline hästi,, hästi-hästi oluline. mulle tundub, et see oleks hästi kasulik mitte kaotada silmis seda, mida me oleme saavutanud ja eriti ma arvat-, arvan, et seos nende kolme komisjoni vahel, äh, kes seal missioonil osalesid, oli hästi-hästi kasulik. ja nagu ma enne ütlesin, me peaksime parlamendis loodud äh, töörühmale, härra Pütinger, kes seda töörühma juhatab, andma nendele palju suurema rolli ja nemad võivad töötada nii, et see tagaks, et meie Euroopa Parlamendis tõesti mängime olulist ja tõhusat rolli. härra Pöttering, palun. suur aitäh, härra esimees. mina osalesin selles missioonis missioonijuhina ja nagu me just kuulsime, meil oli Lähis-Ida töörühm, ja ma tänan, tahaksin tänada kolleege selle eest, et nad taolist delegatsiooni juhivad. kui meil on taoline missioon Lähis-Idas ja paljud meist on siin saalis, peame alati silmas pidama, milline on meie eesmärk. me tahame kahe riigi lahendust, nii et Iisrael ja Palestiina on olemas turvaliste piiridega, loomulikult peame eeldama, et inimesed võivad tunda, et see tundub väga idealistlik. aga see läheb probleemi üdimeni, üdini. ehk Iisraeli probleem on sama kui Palestiina oma, teiste sõnas, Palestiina väärtus on samasugune kui Iisraeli oma, me peame kõigiga võrdselt käituma, kui me tahame kaheriigilist lahendust, siis peame aru saama, et mõlemal pool on inimesi, kes seda ei taha eile Iisraelis kohtusime palestiinlasi, kelle maju oli äh, Iisra- äh,, majad olid iisraellased hävitanud. me näeme, et on uusasundusi, mida ehitatakse läänekaldale. ja loomulikult inimesed, kes seda teevad, ei taha kahe la riigi lahendust. ja Hamas teeb täpselt sama asja, kui nemad tulistavad äh, rakette Gaza äh, maakitsuselt Iisraeli. ehk on neid, kes tahavad takistada rahuprotsessi, kes ei taha kaheriigilist äh, lahendust. on ka neid, kes kritiseerivad Iisraeli valitsust ja siis on mõned, kes ütlevad, et nad on Iisraeli vastu. ja kui ma kritiseerin Hamasi, siis ma ei kuulu ka Palestiina vastasesse lobisse. me vaja, vajame objektiivsust ja ma ei taha, et inimesed mulle ütleksid, et kui ma kritiseerin kas Hamasi või Iisraeli poliitika aspekte, et ma olen ühe või teise vastu. viimase, mis on toimunud viimase paari nädala jooksul, on näidanud, et maailm taaskord on teadlikuks saanud sellest teemast. ning tulemus on selline, et natukene on lõdvenenud imporditud kaupadele kehtestatud keeld, aga kui inimesed tahavad minna sinna, kuhu nad minna, minna tahavad läbi e-, Egiptuse, te olite kohal, aga kolleegid pidid minema, pidid lendama Tel Avivist, lendama Kairosse ja Kairost siis, või tähendab, Egiptuse kaudu minema sinna kaasa äh, maagitsusele. nagu ma ütlesin, nad pidid minema Tel Avivist ka, äh, Kairosse ja Kairost bussiga sinna minema, selleks, et Gazasse sõita ministerpresident Fayyad, me kuulsime eile, mis juhtub siis, kui, äh, kui blokaad jätkub, lapsed ei saa kooli. hooned saavad hävitatud, neid ei ole võimalik üles ehitada ja riik muutub lihtsalt vanglaks. ehk igaüks, kes aitab seda blokaadi lõhkuda või äh, või loobuda, siis see aitab Hamasi, no see ei ole ju meie eesmärk, seetõttu on meie kohustus Euroopa Liiduna tööta koos USA-ga, ÜRO-ga ja kvartetiga ja teha nii palju, kui me vähegi suudame, tagamaks seda, et äh, uusasunduste poliitika lõpeb ja kui blokaad äh, Gaza suhtes lõpetatakse, peame tagama seda, et ühte, et mingeid relvi Gazasse ei viidaks. relvi, mida saaks kasutada Iisraeli pommitamiseks ehk siis meie kritiseerime neid, kes muudavad äh, probleemi raskemaks mõlema poole jaoks ja minu viimane kommentaar. kui president Obama jääb oma seisukoha juurde saavutada rahu kesk, Kesk-Idas, siis me peame selle juurde jääma, ma olen sügavalt veendunud, et ilma julgeolekujõududeta rahvusvahelisest kogukonnast, kas selleks on siis ÜRO või Euroopa Liit, jätkem see praegu lahtiseks, aga ilma julgeolekujõududeta Lähis-Idas milles peame osalema ka meie. ma kahtlen sügavalt, et on võimalik saavutada rahu Lähis-Idas. ja seetõttu arvan mina, et kokkuvõttes peaksime olema selleks ka valmis. ma usun, et Lähis-Idas on küsimus palju enamast kui rahus äh, Iisraeli ja Palestiina vahel, ükskõik kui tähtis see ka ei oleks. kui me tahame seal saavutada rahu, siis see mõjutab meie suhteid kogu Lähis-Idaga ja ka laiema is-, islamimaailmaga ja kogu Vahemere piirkonnaga. me võime ära unustada rahu äh, Vahemereäärsetes piirkondades, kui me ei saavuta rahu äh, Palestiina ja Iisraeli vahel. ehk need kaks riiki on palju laiema mõjuga kui need riigid ise, nii et ma arvan, et Euroopa Parlamendis, meie siinses komisjonis, töörühmas, kes tegelevad Lähis-Ida küsimusega, me oleme täiesti õigesti keskendunud Lähis-Idale sellele aspektile. me oleme öelnud välja, mis meie meelest on õige, kui palestiinlased, Hamas või valitsuse, Iisraeli valitsus teevad midagi valesti, siis me peame nii ütlema ja inimesi ei, ei tohiks meid kritiseerida selle eest, et me pooldame ühte või teist poolt, sest kumbagi poolt me ei poolda, me tahame olla neutraalsed ja me tahame toetada seda, mis on mõistlik maailmas peale tuhande üheksasaja neljakümne viiendat aastat vastavalt Schumanni plaanile. ja me saame aru seda, et see, mis on võimalik Euroopas peale teist maailmasõda, on samuti võimalik teistes maailma osades, aitäh! proua de Kaiser, aitäh, ma saan ainult toetada seda, mida ütles äh, kolleeg Panseri ja samuti president Pöttering Äh, president Pöttering ütles, et äh, palestiinlase väärikus peab olema samavõrdne Iisraeli inimese omaga, siis ma tahaksin ütelda, et iisraellase julgeolek peab äh, olema võrdväärne palestiinlase omaga ja nii edasi ja nii edasi. meie seisukohti on väga raske praegu tagada, sellepärast et me räägime siin võrdsetest õigustest põhimõtteliselt võrdsest õigusest elada, omada lootusi, saada haridust, omada erinevaid võimalusi reisida. samas me räägime Iisraeli julgeolekust ja selle nimel kogu ülejäänu osas me küll kahetseme olukorda, aga ülejäänu heidetakse kõrvale. me ei saa seda toetada eurooplastena, me ei saa seda teha ma nõustun sellega, mida ütles president Pöttering. kui me üritame teistsugust nägemust luua, siis tegelikult me ütleme, et me peame õigustest kinni pidama. aga see, kui me seda teeme, siis nimetatakse meid erinevate öö, sõnadega ja see ei ole üldse kerge ega meeldiv. mina olen olnud öö, Äh, delegatsioonis, mida juhtis Eva Jolie Gaza sektoris ja mu proua Kill Nielsen äh, samuti kuulus sinna delegatsiooni. tahaksin lühidalt rääkida äh, sellest natukene neile, kes olukorda ei tunne ja see puudutab olukorda Gazas ja, ja seejärel jõuame rahastamiseni ka. ma olen Gazas käinud päris mitu korda ja viimase korrani selle vahel on olukord tõsiselt muutunud, must turg läbi tunnelite, mis on toimunud, on tõesti lausa ettevõtluseks muutunud tunnelite juures on suured uued kaubikud, mis sisaldavad varuosi, müüakse tsementi, see on mõeldud siis Hamasile, kes ehitab maju, et kõik see on olemas, üheksakümmend protsenti, aga kaasaelanikest, elanikest tegelikult ei suuda mitte midagi endale lubada see, neist kaupadest, mis mustal turul ringlevad, sellepärast et nemad elavad äh, nii-öelda üldistest annetustest, olukord on tõesti väga frustreeriv ja väga keerukas, see on see reaalne olukord seal. blokaad on vastutöötav eh, ja eelkõige tuleb see kahjuks sellele elanikkonnale, kihile, kes ei toeta Hamasi. Hamas ehitab elumaju eh, islamikoole, aga ülejäänud ei saa mitte midagi endale lubada ÜRO võiks seda teha, sellepärast et tal on vahendid, aga ta ei saa mustalt turult osta tsementi või muud, nii et see ei ole võimalik. seega me näeme, et äh, olukord on keerukas. UNRWA ei saa anda äh, praegu rohkem abi kui ainult viiskümmend äh, protsenti toiduainetest, mis on vajalikud kaloriväärtuselt, et ellu jääda humanitaarolukord on tõsine, aga need, kes ütlevad, et olukord on paranenud, tõenäoliselt seal ei ole käinud või siis äh, võib-olla nad ei ole teadlikud olukorrast. seega siis niikaua, kui blokaad kestab ja niikaua, kui sellele täielikult lõppu ei ole tehtud, niikaua kui ei ole võimalust eksportida kaupu, ehk siis arendada majandustegevust, kas siis äh, väljapoole rahvusvahelisel tasandil või kas või Gaza sektoris end-, endas äh, Palestiina teiste alade poole, niikaua me ei saa midagi teha, see on hädavajalik. Äh, ja niikaua äh, kõik ülejäänud kannatavad, välja arvatud Hamasi lähedased. kui ma eile õhtul kuulasin Salam Fayyadi, siis tema ütles, et ta kahetseb, aga meil on seda raha vaja sellepärast et niikaua, kui blokaadi ei ole täielikult eemaldatud, eh, nii kaua lihtsalt Iisraeli pakkumised on eh, imeväikesed. Iisrael on midagi teinud nüüd, kuid see ei anna alust uskuda, et olukord täielikult Gaza sektoris muutub. Iisrael on andnud loa, jah, UNRWA tegevuse jaoks, aga see katab viis protsenti vajadustest. Äh, see katab viis protsenti neist vajadustest, mis on infrastruktuuride, koolide osas. elanikkond ootab ja ootab, äh, laste arv kasvab. Äh, kaheksakümmend protsenti elanikkonnast on kaasasektoris väga noored ja muud alternatiivi veel ei ole, kui massi toetada. seega me peame survet avaldama endiselt ja peame endiselt ka palestiinlaste vajadusi äh, rahuldama. tõesti, olukord on kahetsusväärne, aga me näeme ettevõtjad Gaza sektoris ei saa midagi teha, nad ütlevad, et neile ei meeldi äh, almusest elada, nad tahavad äh, teha ettevõtlusega tegeleda, kaubandusega, kaasasektoris on äh, oma rikkusi, seal on äh, ka põhjavesi, äh, näiteks neil on võimalik taimi, põllumajandussaadusi kasvatada, eluks vajalikku kasvatada seal, aga mitte midagi ei saa teha, sellepärast et blokaad kestab, nii et selline on olukord ja seetõttu ma tahtsin ka härra Weberi poole pöörduda, kus te olete saalis, palun? päris tagaosas, jah. aga palun. Te olete ette näinud kakskümmend miljonit eurot äh, UNRWA jaoks oma taotluses, jah. kas sellest piisab, kas äh, sest John Kingi äh, kõne oli vägagi alamistlik, tema rääkis sajast miljonist eurost me ei saa ka siis Salam Fayati vastu UNRWA-d äh, kasutada. kas te leiate, et see, sellest piisab, palun vastake tõsiselt. Not, not now. mitte praegu, ütleb esimees. sest tõenäoliselt esitatakse teile veel küsimusi. Uh, proua Kaiser räägib ilma mikrofonita. To intervene yeah ma tahaksin teile meelde tuletada, et meil on veel ka laiendatud juhatus päevakorras ja seetõttu ma paluksin, et te nõustuksite sellega, et ma kõnelejate nimekirja sulen. meil on juba veel kuus sõnavõtjat siin nimekirjas, nii et, et aega meil eriti rohkem enam ei ole. ja nüüd saab sõna proua Kiil Nielsen aitäh, härra esimees, ma tahaksin tänada esmalt äh, härra Panseerit, kes on äh, suurepärase tööga toime tulnud ja see raport vastab äh, tõesti sellele, mida me nägime ja kuulsime oma visiidi käigus. samuti see, mida ütles proua Veronika de Kaiser, jah, ma viibisin koos temaga kaasasektoris, nii et ma ei hakkaks kordama seda, mis ta ütles aga ma tahaksin lisada omalt poolt järgmist. kui me räägime väärikusest, siis härra Pütering äh, rääkis just väärikuse palestiinlaste, Iisrael, iisraellaste väärikuse küsimusest. tahaksin siinkohal meelde tuletada, et eurooplastena on meil vastutus selles osas, mis puudutab kolooniatest imporditavaid tooteid, sest et äh, Jordani äh, orus, jõeorus on see väga oluline, me ei saa lihtsalt äh, sallida seda, et Euroopas me tarbime Äh, neid kaupu, mis on pärit kolooniatest äh, ja mis on toodetud tingimustes, kus ei peeta kinni inimeste õigustest, töötajate õigustest. ma tahaksin tulla selle juurde tagasi, ka äh, pärast suvepuhkust tuleme selle juurde kindlasti tagasi. Euroopa peab põllumajandustoodete impordi osas midagi ette võtma, nende toodete osas, mis kolooniatest siis pärit on, sest et kui me midagi ei tee, siis kodanikud ja vabaühendused hakkavad tegutsema ja me sadume jälle probleemide otsa, nagu äh, Gaza rannikuvetes olnud äh, Türgi laev, nii et äh, see on väga oluline. veel üks oluline punkt ja see puudutab ka väärikust ning iisraellaste ja palestiinlaste väärikuse võrdsust. meie nõuame Gilad Shaidi vabastamist, jah, nii see on, aga me nõuame samuti kõikide vangide Palestiina vangide vabastamist. Salam Fayate tuletas meelde eile meile, et osad neist on vangistatud, vangistati juba enne Oslo lepinguid. Iisraelis on vangis alaealisi, see on täiesti vastuvõetamatu. samuti tuleb võrdselt kohelda Euroopa kodanikke, Iisraeli Euroopa kodaniku Gilad Shaidi ning Euroopa Palestiini kodaniku Salah Amurit tegemist on prantslastega, tema on juba mitu aastat vangis, seda täiesti vaidlustatava mm, kohtumenetluse alusel ja me nõuame ka Sala Amuri vabastamist. ja lõpetuseks tahaksin rääkida blokaadi tagajärgedest, kolleegid juba peatusid sellele, aga ma tahaksin toonitada seda, et blokaad tuleb kasuks Hamasile ning eh, see toob, tuleb kahjuks lastele, naistele, naistevastane vägivald e, taolises blokaadi olukorras üha tõsineb. intellektuaalid, e, kunstnikud e, on selle blokaadi ohvriks, me oleme kohtunud kunstnikega ja nemad on väga kehvas olukorras Gaza sektoris, nii et äh, see blokaad on nende vastu eelkõige äh, praegu ja ei äh, mõjuta sugugi neid, kelle vastu me blokaadi kehtestasime, nii et Euroopa Liit peab tegutsema selle nimel, et blokaad võetaks maha. ja ma kahetsen väga, et meie presidenti ei ole piisavalt kohal olnud, sellepärast et äh, jah, demokraatlikus olukorras on olukord selline, et alati lep-, kokkuleppeid äh, ei saavutata, aga väga kahju, et teda siin ei ole, et kuulata arutelu raportile, sellepärast et äh, kui teda siin ei ole, siis ma üldse ei saa aru, äh, kuidas on võimalik meil kaasa aidata Iisraeli ja Palestiina rahule. suur aitäh, härra Faigla! Uh, suur aitäh, esimees! ka mina sooviksin tänada härra Panseerit eh, suurepärase ettekande eest ning selge raporti eest, kus eh, antakse ülevaade delegatsiooni reisist. Eh, me oleme viimastel kuudel erinevatel foorumitel kõnelenud oma järeldustest sellel teemal ning ma arvan, et Äh, ma ei hakka seetõttu enam kordama, mis juba on öeldud, aga minu arvates üks asi on äh, küll vajab rõhutamist, see külaskäik toimus õigel ajal ning äh, oli väga oluline, kui me tahame, et meil jätkuks pidev suhtlus Euroopa Liidu ja kohapeal olevate inimeste vahel, nende organisatsioonide vahel ja kodanike ühiskonna vahel sellepärast, et mulle tundub, et see on ikkagi rahvusvahelise poliitika üks kõige kõrvetamamaid teemasid hetkel ning äh, mis puudutab meie komisjoni esimeest, äh, siis ma ka, ka, küsin, et kas ta ei ole veel moraalselt piisavalt tugev, et nendes aruteludes osaleda. ma arvan, et ta on näidanud, et äh, äh, seda oma puudumisega Äh, Iisraeli ajakirjanduses kõneldi, et, et seal käis delegatsioon, kellel olid Iisraeli vastased kaalutlused. Äh, ma tahaksin öelda, et, et oleks väga tore, kui see inimene, kes sellise kaebuse esitas, saaks siia tulla, nii et, et nad saaks selle kaebuse siis tagasi võtta. viimastel kuudel Äh, me oleme kuulnud paljusid väga huvitavaid märkusi ja kommentaare. ma arvan, et äh, kui me kõneleme Lähis-Idast, äh, siis kõik need märkused, mis tehakse, vajab, vajavad põhjalikku läbivaatamist. mina ei ole seda teinud, aga minu mulje on see, et see kahe riigi lahendus, mida mis tundub olevat Äh, lahendus on see, mida ka meie toetame. mulle on jäänud mulje, et see lahendus, kui vaadata, mis toimub äh, läänekaldal, äh, muutub aina uskumatumaks ning on välja kujunenud omamoodi apartheidisüsteem, kui vaadata näiteks kas või infrastruktuuri, infrastruktuuri olukorda. ja see on Äh, tõesti olukord, kus Palestiina elanikke lihtsalt ei kohelda võrdselt selles riigis, kus nad elavad. lõpetuseks tahaksin viidata ühele probleemile, mida parlamendi aruteludes pole piisavalt käsitletud, nimelt see, et Iisraeli seadused äh, Iisraeli äh, seadusandlik kogu valmistab ette kolme seaduseelnõu, mille eesmärgiks on takistada opositsiooni ja kodanikeühiskonda. proua Neits. kallid kolleegid, ma tahaksin tänada kõiki neid, kes meie parlamendi delegatsiooni visiidi kohta sõna võtsid, kahjuks perekondlikel põhjustel mina ei saanud osaleda selles visiidis, aga sellele visiidile eelnesid siis need intsidendid, millest me kõik oleme teadlikud ja mida me oleme samuti väga pikalt äh, arutanud siin, tegime seda erakorralisele juhatuse, laiendatud juhatuse koosolekul. ja minu algatusel siis äh, tulime kokku, arutasime seda, kõik toetasid seda algatust. Strasbourgis äh, kaks äh, istungjärku tagasi. tahaksin meelde tuletada kolleegidele, et see avaldus mis tehti, mille tegi siin Iisraeli alaline esindamine komisjoni ees, kui me arutasime mere eh, transpordilaeva eh, rünnakud, mis üritas blokaadist läbi murda. ja Euroopa Liidu Iisraeli alaline esindaja ütles, et tõesti Iisrael on parlamendisaadikute ja teiste avaliku elu tegelaste visiitide vastu Gaza sektorisse ja ma usun, et nii ta ütles, äh, ma üritan äh, peast teda tsiteerida, sellepärast et taolised visiidid muudavad äh, õigusjärgseks Gaza praeguse olukorra, see, et sinna minnakse nende meelest ehk siis Iisraeli valitsuse meelest ja ma eeldan, et tema Iisraeli alaline esindaja väljendas seisukohta, mis vähemalt vastab Tel Avivi välisministeeriumi seisukohale, vähemalt seda. ta ütles siinsamas meie endi ees seda. ta ütles, et taolisi visiite peetakse mitte ainult ebasobivateks, vaid samuti ebasoovitavateks ta ütles, et neid tuleb takistada niivõrd-kuivõrd võimalik ja neile vastu seista seda seetõttu, et taolised visiidid muudavad õigusjärgseks olukorra praegu Gazas. ma loodan, et eh, see suhtumise muutumine, millele viitas Veronique eh, ja mis puudutab Iisraeli juhti, siis eh, ja mille kohaselt blokaadi natukene äh, pehmendatakse, on tegelikult muutuste alguseks, aga me peame ikkagi meeles pidama seda, et kui me usume, et me suudame Välisministeeriumit Iisraelis eh, kuidagi meelitada eh, midagi tehes, siis tegemist on täieliku enesepetmisega. ma tahaksin kõikidele meelde tuletada, sest kõik ei viibinud kohal siin kui eh, oli kohal komisjonis Iisraeli alaline esindaja, tõesti, ma arvan, tuleks meeles pidada seda avaldust. see on väga tõsine avaldus ning äh, ei anna alust arvata midagi head tulevikust. härra Mooru, palun. Eh, grazie, president. Io intanto volevo ringraziare. aitäh, esimees. ka mina tahaksin tänada kolleege, kes on andnud ülevaate missioonist Gazasse ma arvan, et nad on andnud meile väga tasakaalustatud ülevaate, mitte keskendudes üksnes dramaatilistele asjadele, vaid ka lõppeesmärkidele, mida meie selle piirkonna jaoks soovime, nagu härra Pöteringi mainis. täna pean ma alustama Äh, sellega, et küsida, kas selle kahe riigi lahenduste sõprade hulk on kasvanud või kahanenud. kas äh, Palestiinas ja Iisraelis on sellise lahenduse tootjate, pooldajate hulk kasvanud või kahanenud? ma arvan, et Iisraelis on äh, toetajate arv vähenenud ja ilmselt isegi Hamasi juhtide avaldustele ei pöörata enam tähelepanu. meie kohustus, äh, sellest kõneles juba härra Pöttering, on toetada ameeriklas, Ameerika presidendi katseid äh, läbirääkimist jällegi õigele teele suunata. ma arvan, et on äärmiselt oluline, et me teeksime realistlikke kommentaare me peame selles kontekstis aru saama, et äh, Liibanonis on äh, sõdurid, äh, sealhulgas näiteks ka minu koduriigist ja kui me vaatame näiteks ameeriklaste seisukohta, siis me peaksime aru saama, et Obama luure, vabandust, Obama kavatsused ei ole hitlasti kooskõlas sellega, mida on öelnud Clinton. nii et, et Äh, täiesti on selge, et Ameerika administratsiooni mõjutavad teatud üksikisikud ja nende mõtted ja me peame sellega arvestama. ma tahaksin lõpetuseks öelda ja, ja viidata sellele, mida ütles ka härra Panseri, nimelt meie ülesanne on läbi nende vahendite, mis Lähis-Ida töörühm on äh, välja töötanud ja millele härra Pöttering pööras tähelepanu, äh, meie ülesanne on mõelda sellele, milline on äh, tõde koha peal. me peame vaatama, mida me võime saavutada selle kahe riigi lahenduse vallas. meil, me oleme kuulnud väga õigeid äh, märkusi äh, selle kohta, et nii Iraan kui ka Pärsia lahe riigid tegelikult sekkuvad kogu sellesse protsessi ja me peame aru saama, et kui me vaatame seda piirkonda, siis seal on väga palju äh, mängijaid selles mängus ning see kõik mõjutab ka tulemusi. ning selleks, et meie panus oleks õige ja annaks õigeid tagajärgi, me peame sellest aru saama, aitäh! härra Agurakis, ka mul oleks mõned märkused kõigepealt ma arvan, et on oluline, et äh, me toe-, tugevdaksime seda solidaarsust, mida me näitame üles palestiinlaste vastu. palestiinlased on ju need, kellel ei ole riiki ja kes kannastavad. kui me soovime kahe riigi lahendust, siis me peame toetama neid, kes on nõrgemad. ma tahaksin teile meelde tuletada, et Palestiina rahvas kannatab, kuna nad on okupatsiooni all, aga Iisraeli riiklikku terrorismi ei saa panda samale tasandile nende inimeste reaktsiooniga, kes on okupatsiooni tingimustes. ma tahaksin öelda, et vaatamata Iisraeli poolt toime pandud lubamatutele rünnakutele, mis olid suunatud humanitaarflotilli vastu, mis tahtis siis äh, murda blokaadi Gazas, äh, panime me tähele, et Iisraeli valitsus äh, ei ei olnud äh, üldse heidunud, nad ütlesid, et on olemas rahvusvaheline komisjon, kes tegeleb selle küsimusega. Äh, minu arvates äh, on ka Euroopa Liit andnud oma panuse olukorra, meil on parunes Ashtoni avaldus, nõukogu avaldus, mina leidsin, et need mõlemad avaldused olid väga leiged Äh, me ei rakendanud mitte mingisuguseid vastumeetmeid, mis oleks puudutanud Iisraeli ja Euroopa Liidu suhteid. näiteks üks asi, mida me oleksime võinud teha, oleks külmutada sõjalise koostöö Iisraeliga. Äh, tegemist on ju väga agressiivse riigiga. kõneldes Euroopa Liidu poliitikast äh, Iisraeli suunal, peame me midagi ette võtma, kui me tahame olukorda muud, mõjutada. ma arvan, et Euroopa Parlament peaks äh, rohkem toetama, mina pole sellest midagi kuulnud, meie peame toetama neid jõude Iisraelis äh, nagu Hadash, äh, kommunistlik partei, sõjavastane liikumine, neid jõude, mis võitlevad kahe riigi lahenduse eest jõududega ne,, nende, me peame tegema koostööd nende jõududega Iisraelis, mis võitlevad rahu nimel, sellepärast et on Iisraelis inimesi, kes on Iisraeli valitsuse survemeetmete vastu sest mõned nendest meetmetest on isegi Knesseti liikmete vastu suudetud ja härra Veeber nüüd. aitäh ja võib-olla ma vastaksin esmalt siis proua de Kaiseri küsimusele, kas need kakskümmend miljonit, mis on era-, ette nähtud, kui parlament äh, annab nõusoleku neljakümne miljoni ülekande jaoks, mida täna tutvustati teie kolleegide ees eelarvekomisjonis ja millest siis pool, kakskümmend miljonit on tõepoolest mõeldud Äh, UNRWA eelarve äh, tugevdamiseks, kas sellest kahekümnest miljonist piisab? esmalt tuleb vaadata, millega tegemist. UNRWA jaoks on väljakutseks aastaks kaks tuhat kümme probleemiks see, et saja miljoni dollari võrra on nende eelarvet juba vähendatud, nende eelarve jääb seitsmekümne viie miljoni euro piiresse. kaheksakümmend viis protsenti UNRWA kuludes tegelikult on nende töötajate palgad, nii et eh, siit kokku hoida ei saa, välja arvatud juhul, kui inimesed tagasi saadetakse koju. kakskümmend miljonit, eh, siis eh, suurendavad eh, seda seitsekümmend viit miljonit ja puudu on võib-olla ka veel viiekümnest miljonist, mille ning see võimaldaks aasta lõpuni siis töötada, aga tuletan meelde, et saja miljoni dollari võrra juba vähendati UNRWA eelarvet võrreldes vajadustega nii et sellest ei piisa, aga see vastab ka UNRWA taotlusele ja kirjale, mis saadeti komisjonile, kus Äh, taodeldi kahtekümmet lisamiljonit. ma usun, et komisjon äh, tuleb jällegi parlamendi ja eelarve ähm, asutuse ette septembris ja selleks, et siis üle vaadata, kas UNRWA vajadused äh, on kaetud või peab Euroopa Liit veel midagi tegema ning peaminister Fayyad, kes siin sõna võttis eile Äh, äh, me peame vaatama ka, kas tema soov lisavahendeid saada äh, tegelikult saab kaetud nende neljakümne miljoni euroga. olukord Gazas. ma arvan, et siin ei ole mõtet pikka juttu teha. Te kõik teate, et see olukord on täiesti vastuvõetamatu. poolteist miljonit inimest on ühes suures vanglas koos, nad välja sealt ei saa ei maismaa, mere ega õhuteed pidi, võib-olla noh, tunnelite läbi, jah. see võib kesta veel kaua, see on juba väga kaua tes-, kestnud, liigagi kaua. kas olukord on demokraatlik, mis mina sellest tean, teie otsustada on see, aga tegemist on siis nii-öelda Rooma demokraatiaga, kus äh, kodanikel on omad õigused, orjadel mitte mingeid, aga see on minu isiklik äh, arvamus ma arvan aga, et on täiesti lubamatu, et on lapsi, kes ei saa isegi mänguasju omada, sellepärast et äh, neid ei tohi sinna sisse viia, ka osa elanikkonnast ei saa süüa, nad ei saa ehitada üles oma lõhutud maju, keegi ei saa kooli minna, sellepärast et praegu on kolm vahetust päevas koolides, seda selleks siis, et lapsed saaksid vähemalt mingi osa päevast koolides veeta, nii et eh, hinnake ise, kas eh, olukord on normaalne ja see piirkond on ainult nelja tunni lennu kaugusel Euroopa Liidust ja seda teise riigi kõrval, kus arengutase on väga kõrge, kus ülikoolid on väga kõrgel tasemel ja kus on kõike, eh, mis vaja kodanike jaoks ma arvan, et seega me peame midagi ette võtma, baroness Ashton väga julgelt ütles, et see olukord on lubamatu, ta ütles seda väga selgelt teie ees, ka nõukogu ees ja seega on igati õige, et me peaksime kaasat aitama, selleks raha vaja on. peaminister Fayyad on olukorda parandanud selgelt läänekaldal, seda majanduse seisukohalt. projektid, mida ka meie oleme toetanud, kuid mida on toetanud samuti rahvusvaheline üldsus, on taganud äh, väga kõrge majanduskasvu läänekaldal, nii et ta on teinud algust sellega, mida ta lubas, ta on vähendanud äh, Palestiina omavalitsuse defitsiiti ning äh, parandanud läänekalda majanduslikku olukorda, samas aga jällegi Gaza sektor olukord muutub üha tõsisemaks. siin me räägime pooleteist miljonist palestiinlastest, läänekaldal on neid kaks ja pool miljonit ja kaasasektoris olukord, vaesus üha suureneb, nii et ma kardan, et tõesti meil on vaja lisarahalisi vahendeid. Atkins. aitäh, härra Atkins. Äh, kuna ta tahab lühidalt sõna, siis ma annan talle sõna. esimees, mina teen alati lühidalt, mul on kaks kiiret küsimust. kui Iisraelid jätka, iisraelased jätkavad asunduste rajamist läänekaldale ning äh, palestiinalaste väljatõrjumist Jeruusalemma vanalinnast, kas siis see kahe riigi lahendus ei ole mitte surnud? ja, ja kui selline üsna levinud vaade on tõesti õige, siis mida Euroopa Liit kavatseb ette võtta? aitäh! härra Panseri ehk vastab ma ei püüa midagi kokku võtta, aga ma lihtsalt äh, teeksin ühe kommentaari äh, tööhüpotees, kui see on esimehele ja sekretäriaadile vastuvõetav. kas me ei võiks seda asja arutada parlamendi presidendiga, et vaadata, kas anda sellele teema, töörühmale natukene kõrgem poliitiline profiil, ma räägin siin Lähis-Ida töörühmast. seda selleks, et et sellest töörühmast saaks omamoodi foorum, kus äh, välja töötada äh, parlamendi diplomaatilist tegevust Lähis-Idas. jah, me võtame teie ettepaneku arvesse ja ma arvan, et meil siin selles komisjonis on toetus äh, sellele, et me kasutame Euroopa Liidu hädaabireservi see ettepanek on juba esitatud volinik Levandovskile ja president Puusekile, te juba kuulsite, milleks on põhjused, miks seda on vaja ja ma oletan, et te toetate seda taotlust. hästi, suur aitäh! sellega oleme selle punkti arutelu lõpetanud ning nüüd meil toimub siis laiendatud juhatus